tere pärastlõunat kõigile tulemast äh, tagasi meie IMCO kohtumisele, te olete kõik saanud päevakorra ja kui sellele mingisuguseid märkusi ei ole, siis see on vastu võetud. Äh, nagu te kõik teate, siis äh, see kohtumine kantakse üle internetis, tahan teile ka öelda, et meie IMCO uudiskirja uus number on ka nüüd kättesaadav. Te olete saanud ka meie mai kohtumise päeva protokolli. kuna sellele märkus ei ole, siis äh, see on vastu võetud ja see tähendab, et me võime alustada nüüd äh, käimasolevate institutsioonide vaheliste läbirääkimiste tulemustest ja kõigepealt äh, ligipääsetavuse akti Äh, raport äh,, raportöör härra Lakkekaart ei saanud siia tulla, nii et ta palus mul sõna võtta tema nimel. Morten Lokikaart tahab vabandada selle eest, et ta ei ole siin, aga tahab teiega jagada mõningaid pettumust tekitavaid uudiseid, mis on nõukogust tulnud selle raporti küsimusel. ta ütleb, et ettevalmistades selle nädala Coreperi kohtumist sai selgeks, et liikmesriigid ei ole valmis muutma mandaati, mis tähendab seda, et nõukogu ilmselt ei saa järgmistel kolmepoolsetel läbirääkimistel läbi rääkida, mis on ette nähtud järgmiseks teisipäevaks. raportöör ja Šato ja variraportöörid näevad, et see on kriitiline tagasilöök läbirääkimistel. meie ees, selge eesmärk oli saavutada kokkulepe Bulgaaria eesistumise ajal. liikmesriigid ei olnud valmis tegutsema, kui see vajalikuks osutus. me leppisime sellega, et see neljas trialoog tuleks varem kui ette nähtud, et meil oleks võimalik rääkida liikmesriikidega, aga kahjuks äh, see ei töötanud. räägin veidi äh, lahtistest küsimustest. Äh, jõustamise kaebuste mehhanism, me äh, nõudsime loobuda andmetest ja viidata olemasolevatele mehhanismidele vastavalt alternatiivsele tüliküsimuste lahendamisele erakorralised teenused, kuigi parlament tegi kirjaliku ettepaneku eelmisel kohtumisel, siis ilmus see nõukogu, sellele kohtumisele nõukogu tühjade kätega, nii et me siit eh, edasi ei saa, saanud liikuda. Eh, iseteenindusterminalid, eh, see jääb ka selgitusteks lahti, transport, turism, mikroettevõtted, CE märgistus ja nii edasi, siis me siin me olime küll õigel teel, konstruktiivsel teel, aga vaadates viimatisi arenguid nõukogus, peame jõudma järeldusele, et on veel päris kaugele vaja minna, kui äh, nõukogu ei äh, tule meie juurde tagasi ajakohastatud mandaadiga. raportöör hetkel arutab äh, parlamendi reaktsiooni sellele kurvale uudisele, mis tuli nõukogult, arutab seda variraportööridega, aga ta üldsegi ei tahaks viiendat trialoogi, kui nõukogu ei ole valmis üles näitama paindlikkust mitte üheski küsimuses Äh, meie poolelt läbirääkimised ei ole blokeeritud, meie oleme valmis läbi rääkima kohe, kui nõukogu on uuendatud mandaadiga valmis, nii et äh, Morten ütleb, et ta ootab oma telefoni ääres. see puudutab siis äh, ligipääsetavuse akti kolmepoolseid läbirääkimisi. ja ma tean, saan aru, et proua Senhalova tahab midagi lisada. aitäh Äh, ma tahaksin lihtsalt toetada raportööri seisukohti. me oleme tõesti väga pettunud äh, selles äh, läbirääkimiste kulus ja selles, kuidas on, millised on olnud arengud nõukogus ja mitmete liikmesriikide positsioonis, et nagu me just kuulsime, ei näidata üles mitte mingisugust paindlikkust kolmepoolsete läbirääkimiste käigus on just vist juba korduvalt öeldud, et Euroopa Parlamendina peame me seda äärmiselt äh, märkimisväärseks äh, seadusandlikuks tekstiks, äh, mis peaks muutma elu kergemaks miljonitele kodanikele ja meie eesmärgiks peaks olema see nii kiiresti kui võimalik jõustada. nii et see, et hoolimata märkimisväärsetest järeleandmetest parlamendi poolt ei ole me saanud läbirääkimistega edasi liikuda eriti mis puudutab äh, selle äh, teksti kohaldamisala. Äh, see on tõesti väga pettumust tekitav ja sotsialistide demokraatide nimel pean ma ütlema, et kui nõukogu eeldab, et parlament lihtsalt vaikselt loobub, siis see neil küll läbi ei lähe, sest meil on kriitilised piirid ja me jääme nende juurde. suur aitäh! ja siis meil on äh, tagasiside teavitamise kausta kohta. olen aru saanud, et härra Berto tuleb siia veidi hiljem, seetõttu teen ettepaneku, et jätkame kohe järgmise punktiga kolmepoolsed läbirääkimised, äh, mitte isikuandmete vaba liikumine. ja seal on proua Kuratsa-Pilt, meie raportöör. aitäh, siin on meil häid uudiseid, läbirääkimised on jõudnud viimasesse etappi äh, tulen nüüd just tehniliselt kohtumiselt, nii et ma ei saa kõige viimasemat informatsiooni teile edastada, aga meil on väga hea ettepanek äh, laual. käsitlen seda. Äh, sain eelmisel teisipäeval parlamendilt läbirääkimiste mandaadi, kolmapäeval meil oli variraportööride kohtumine, mis oli väga hea ja konstruktiivne. meil on nüüd ühtne ja tugev parlamendi meeskond mille juhtimise üle ma olen väga uhke ja kõik on nõus, et me peaksime edasi liikuma kiiresti, et me peaksime Bulgaaria eesistumise ajal valmis saama parlamendi meeskonna tööga ja äh, mandaat, äh, läbirääkimiste joon on väga selge ja tugev siis me alustasime juba neljapäeval kolmepoolsete läbirääkimistega. ma arvan, et see, need läbirääkimised olid väga positiivsed ja konstruktiivsed, seal oli väga hea õhkkond ja me oleme päris kaugele juba jõudnud. räägin teile sellest, mis olid need neli nii-öelda küsimust, kus me peame parlamendi ja nõukogu positsioonid üksteisele lähemale saama, aga kus me oleme juba päris kaugele jõudnud. ja äh, selle nii-öelda ajakavaga lõpetades, homme on meil vist veel üks läbirääkimiste voor, kus äh, äh, homme siis üheksateistkümnendal neid asju arutatakse ja siis kahekümne esimesel ka äh, parlamendi eesmärgiks avaliku julgeoleku kohal on Äh, maksimiseerida vaba, andmete vaba liikumist äh, ja äh, andmete asukoha nõuete küsimuses minimaliseerida seda. ja me üritame leida mingisuguseid viise, kus andmete lokaliseerimise nõuet kuidagi tagaukse kaudu tagasi tuuakse, täielikult peab äh, loomulikult kinni pidama aluslepingutest ja nendest eranditest, mis liikmesriikidele on nende lepingutega antud ja tuleb aru saada ka seda, et liikmesriigid tahavad lihtsat äh, ligipääsu andmetele, mis on lokaliseeritud teises liikmesriigis ja võimalust ka kehtestada sanktsioone või karistusi, kui äh, üht, üks kasutaja vääriti kasutab nii et äh, avaliku julgeoleku erandite puhul me oleme üsna lähedal kokkuleppe saavutamisele. nüüd me loomulikult räägime läbi paketti, mitte artiklite kaupa seda enam. sellises artikkel neli üks, artikkel neli kolm, andmete lokaliseerimise nõuete tühistamine äh, ja sealne mehhanism, siin on meie jaoks äärmiselt oluline äh, tekstist välja võtta igasugused viited, mis ei ole täiesti selged ja otse tegelikkuses elus rakendatavad. seetõttu meile ei meeldi üldist iseloomu sõnastus. Administrative practice of general nature sõnastus, me tahame, et seda rakendusala piiratakse, et see oleks selge ja see selgelt rakendatav. mainisin ka juba karistuste küsimust artiklis viis kolm andmete kättesaadavus pädevatele asutustele, ma arvan, et siin me oleme väga lähedal kokkuleppe saavutamisele liikmesriikidele. Nemad tahavad pikemat ajakava, me tahame lühemat. me tahame, et oleks kindel, et tegemist ei ole mingite ajutiste meetmetega. ajutised, temporary, see sõnastus ei ole meie jaoks piisavalt täpselt defineeritud. me tahame selget ajakava, nii et liikmesriigid ei saaks lihtsalt repatrieerida andmeid või mingisuguseid uusi andmeasukoha nõudeid sisse viia täiesti lõpmatuks perioodiks. Äh, definitsioonid kolm, artikkel kolm kaks, siin me oleme täiesti selged, et meie tahame, et äh, äh, halduspraktikad, kaasa arvatud riigihanked, oleksid siia kaasatud. äärmiselt oluline on see, et liikmesriigid saaksid aru, et avalikele, avalikule, avalikele võimudele on samuti siin teatud kasusid nii kesksel kui kohalikul tasandil. me peaksime leidma siin sõnastuse, mis oleks hea kompromissi, hea kompromiss kõigi jaoks, aga see riigihangete küsimus on parlamendi jaoks kriitilise tähtsusega. ja viimane punkt, mis tegelikult ei ole vastuoluline, aga Euroopa andmekaitse inspektori nõul tahame me lisada siia teksti teatud selgitusi, oleme küsinud nõu ka oma õigusnõunikelt ja ei ole eh, mingisugust sisulist muudatust vaja teha, aga on vaja teha paar sammu, et tekst muutus selgemaks, sest et me oleme kõik nõus, et see on, määrus ei puuduta isikuandmeid ja seetõttu kuidagi ei mõjuta GDPR-i, mis eh, on see sõnastus, mida tavapäraselt kasutatakse Euroopa seadusandluses, et oleks kindel, et üks seadusandlik tekst ei kattu või ei sekku teise seadusandliku teksti eh, mõjusse, nii et me selgitame siin põhjenduspunkte ja vaatame, mida oleks võimalik teha selleks, et kõik oleksid rahul, sest äh, meil kõigil on tegelikult äh, sisu koha pealt äh, seisukohad samad. ja viimane osa ja selle jätsin viimaseks, sest et see on jäetud tehniliste kohtumiste jaoks, see on siis liigutatavus, käitumisjuhis. siin ütles parlament oma hääletusel väga selgelt, et meil ei taha äh, et oleks liiga ettekirjutav detailne tekst, mis seoks äh, nende inimeste käed, kes tegelikult käitumisjuhistest läbi räägivad. nii et äh, ma olen kindel, et me leiame ka hea viisi äh, see, et, et see ei oleks mitte artiklites liiga pikalt ja liiga ettekirjutavalt, vaid et oleks olemas selge mandaat nendele, kes äh, neid käitumisjuhiseid läbi räägivad, et nad teaksid, mida nad taha, peaksid tegema. ja siin ma ka väga suuri probleeme ei näe. proua esimees, loomulikult ma olen alati valmis rääkima oma heade variraportööridega, ma arvan, et me äh, oleme üsna heas kontaktis äh, läbirääkimiste enda käigus, sellega tahaksingi lõpetada, ma arvan, et see läheb nüüd Euroopa Liidu ajalukku sest et on üks selline dialoog, mis läheb kiiremini, kui meil õnnestub lõpetada nii, nagu me soovime. ja nõukogu ka teab, et kui nad tahavad lõpetada Bulgaaria eesistumise ajal, siis meie oleme selleks igati valmis. heas usus, paindlikud, saame aru nende seisukohast, nende jaoks kriitilise tähtsusega asjadest. teeme endast parima, mul on mandaat, mille parlament on mille poolt parlament on hääletanud ja millest ma pean ka kinni pidama. kõik see liigub väga kiiresti, see tähendab seda, et selle lühikese aja vältel, mis meil on läbirääkimiste jaoks, on äh, vaja selget distsipliini meeskonnas, see on meil ka olemas. minu kolleegid võivad helistada mulle kas või kell kolm hommikul, aga läbirääkimiste, läbirääkimiste käigus peavad asjad liikuma kiiresti. selle olen selgelt välja öelnud. Äh, aitäh äh, suurepärase juhtimise eest eelmisel nädalal ja loomulikult olen valmis ära kuulama kommentaare ja nõu kolleegidelt. aitäh! suur aitäh! see tähendab seda, et me saame liikuda edasi oma järgmise aruande ju, juurde, see on elektroonilise side eh, seadustik. Eh, kas eh, Aldest on kedagi, kes on valmis rääkima raportööri nimel selles punktis eh, lühidalt? proua Sharon Zoova nimel. kas te saaksite sisse lülitada oma mikrofoni? Your question was? Teie küsimus oli, mis? Teie küsimus oli, et kas te tahaksite rääkida meile trialoogi käigust äh,? ma vaatan siin saalis ringi ja Titat siin ei näe, nii et võib-olla jah, uudised on väga head läbirääkimised on äh, jõudnud lõpule ja nii ITRE kui IMCO poolelt on olnud äh, asjad väga hästi koordineeritud. Äh, ja see on ka meie mõlema huvides, et meil oleks stabiilne raamistik investeeringute jaoks, aga ka, et tarbijatega seotud asjad oleksid korraldatud ja meil on väga hea meel, et oleme saavutanud maksimaalse harmoneerimise lähenemise, et äh, olemasolevad kaitsed teatud liikmesriikides ei lahjeneks üldiselt ja teine asi on see, et üks äh, suuri saavutusi, suuri asju, mida parlament tahtis, et äh, et need hinnavahed, mis on Euroopa Liidu siseste kõnede puhul, et need peaks ära fikseerima, see on väga keeruline, sest et äh, Äh, komisjon ei tahtnud selle kaustaga mitte midagi teha, nii et parlament oli see, kes äh, liitus nõukoguga, äh, et saavutada siin läbimurre ja lõppkokkuvõttes leppisime me kokku selles ühe, maksimum üheksateist senti minutis tariifis ja ma arvan, et see on hea kompromiss, sest et see võimaldab ka ettevõtjatel konkureerida ja sellest on ka sisuline kasu äh, äh, meie kodanikele, teenuse kasutajatele. ja kasulik on ka see, et äh, kui me oma ametlikud otsused ühele poole saame, siis on see jõus juba enne järgmise aasta valimisi. nii et ajastuse mõttes on minu arust ka hästi. juba ütlesin, et komisjon ei esitanud selliseid ettepanekuid, vaid see tuli parlamendipoolse surve tagajärjel, millele hiljem tuli ka nõukogu toetus ja et lõppkokkuvõttes äh, esitas komisjon sellise deklaratsiooni äh, kaaskirja meie kompromissile ja äh, see oli kuidagi kummaline, sest et nad ütlesid, et nad on et oleks pidanud ju enne läbirääkimisi läbi viima korraliku hindamise ja viimasel hetkel nad esitasid sellise artikli, mille osas me saavutasime kokkuleppe, kus äh, riigil ei ole eriti äh, võimalust saada erandit. ehk siis, siis komisjon Äh, küsis, et mis on siis parem regulatsioon ja parem regulatsioon on see, et me tõestame selle ette ära, see ja me seda ei teinud. meil olid tulemused aastast kaks tuhat kolmteist ja nüüd elame me hoopis teises maailmas. nii et äh, meie läbirääkimiste lõpus leidsid aset sellised äh, veidi erilised asjad, aga nüüd on see saavutanud lahenduse ja nüüd see vastupidi üks, üks, kaks ehk siis äh, need äh, sõnumid, mis äh, tulevad teatud oht, ohu korral automaatselt, see on nüüd ka lahenduse saanud sai nii numbripõhise kui numbrist sõltumatu variandi puhul. nii et ma arvan, et me oleme, Tita on teinud head tööd ja meil on väga hea meel, et Bulgaaria eesistuja meid ka aitas sest äh, nende suureks eesmärgiks oli ka see lõpule saada ja ma arvan, et äh, parlament võib olla rahul sellega, mis äh, lõpuks saavutati ja võime nüüd minna sellega täiskogusse. see on oluline. suur aitäh. see tähendab seda, et saame nende kolmepoolsete läbirääkimiste raportitega nüüd lõpetada ja saame liikuda edasi järgmise päevakorrapunkti juurde mis on kompromissmuudatusettepanekute arutamine äh, PEPP, Euroopa-ülene isikupensioni toode, kus Birgit Collin-Langen on meie raportöör, palun. aitäh, proua esinaine. kõigepealt tahaksin ma tervitada komisjoni algatust üle-euroopaliseks pensionitooteks Euroopa kodanikel on seeläbi võimalik ise ka hoolitseda oma vanaduspõlve eest. see on kõige huvides, et liikmesriikide pensionipoliitikad äh, toimiksid ja juba varakult oleks vaja ka erase- er,, er, isiklikke panuseid tõsta. noori inimesi tuleb ka õhutada kolmandasse sambasse panustama praegusel hetkel pensioni ühisturgu ei ole mõningates liikmesriikides öö, öö, eraldi eraisikupoolset pensionisammast ei ole ning liikmesriikide süsteemid on ka sageli killustunud. sageli ei saa seda toodet teise liikmesriiki kaasa võtta. ning seeläbi kaotatakse ka maksudes siin võiks aidata see üle-euroopaline standardiseeritud toode. see äh, ettepanek on äh, tasakaalustatud, sobilik, toote kaasavõtmise äh, luba aga ei pruugi kõiki probleeme lahendada. PEP-i puhul on meil tegemist siis vanemate inimeste eest hoolitsemisega aga algusest peale peaks olema reegel see, et pensionit makstakse kuni surmani. meil peab olema lihtne, läbipaistev, tarbijasõbralik äh, inimeste eest hoolitsemise toode. liikmesriigid on, peavad PEP-i aga toetama, sest ainult nemad saavad need äh, maksuküsimused lahendada äh, ning ühtlustada need siseriiklike toodetega toodetega. ainult siis, kui kõik liikmesriigid on poolt, võib see PEP edukas olla. minu muudatusettepanekud keskenduvad just sellele, et PEP on vanemate e, inimeste eest hoolitsemise vahend ning see saab olla edukas ainult siis, kui me paneme paika ka uued struktuurid. minu raportis on sada kolmkümmend muudatusettepanekut, millest tehti äh, hulganisti kompromissmuudatusettepanekuid, me üritasime mõningad uued aspektid sisse tuua ning muudatusettepanekuid kokku tehti üle kaheksasaja. ma olen väga rahul sellega, et viimase kolme nädala jooksul suutsime me paika panna põhjaliku kompromisside paketi. tahaksin äh, südamest tänada variraportööre. see oli intensiivne ning konstruktiivne koostöö. suutsime lahendada kõik tähtsamad probleemid, peamised küsimused on IOPA suurem roll, äh, default võimalus, info öö, äh, öö, äh, vahetust nende toodete kohta automaatne Äh, peaks olema regulaarne pensionite äh, väljamakse ning ühekordne väljamakse võib olla kuni kolmkümmend protsenti fondi suurusest. tutvustaksin lühidalt ka kompromissiblokke, esimene plokk äh, PEP-i kasutamine, mis peaks toimuma läbi IOPA minu ettepaneku taustaks on see, et kasutamine või eh, sertifitseerimine ei saa toimida tagasiulatuvalt. Eh, praegune süsteem ei ole piisavalt selge. liikmesriikide eh, pädevad ametid peavad siin rohkem koostööd tegema. teine teema on ülekantavus. viie aasta jooksul peavad viis lii-, kõik liikmesriigid pakkuma PEP-i võimalust ning siin me pakume välja seda partnerluslahendust. kolmas osa, info äh, levitamine ning PEP-i instrumentaarium, info edastus peaks olema kirjas ka määruses, neljas plokk, tarbijad eh, peavad ot-, saama otsuseid teha põhjaliku info põhjal, eh, viies osa in-, eh, see, kust kohast ko-, kodanikud infot saavad, peab olema ka tsentraliseeritud, siis järgmine plokk, standardvõimalus, mida tuleb kõigile, mis peab kõigile olema öö, öö, kättesaadav see peab põhinema teatud min-, äh, äh miinimumstandarditel äh,, IOPA tehnilistel standarditel. seitsmes plokk äh,, vahetusteenused. viie aasta järel peab olema võimalik äh, pensionipakkujat muuta ning viimane plokk, väljamakse üksikasjad. siin on meil erireeglid standardvõimaluse jaoks maksed peavad siis toimuma kuni elu lõpuni ning ühekordne makse võib olla kuni kolmkümmend protsenti algsest summast. minu jaoks on oluline see, et PEP peab olema toimiv ja lihtne, ainult siis saab ta olla ka e-, üle Euroopa edukas. tähtis on ka see, et viie aasta jooksul kõik pakkujad peavad tulema välja enda pakkumisega see, ning siin aitavad ka need partnerlused, sõlmimise kompromissid suures harmoonia vaimus. sotsiaaldemokraadid, rohelised ja ALDE osalesid ka kompromisside koostamises, seega loodetavasti homme suudame me need kompromissid ka vastu võtta. aitäh nüüd sotsiaaldemo-, sotsiaaldemokraati nimel proua Jaak Onsaari. aitäh minu arvates kompromissid olid head. tahaksin tänada äh, raportööri, tema meeskonda ning teisi variraportööre avatud ja konstruktiivsete läbirääkimiste eest. ma olen väga rahul sellega, et peamised mured on hõlmatud kompromissidega, eriti hea on see, et Aiopa roll Pepside autoriseerimises jääb alles standardiseerimine peab toimuma Euroopa põhjal ning kapital oleks ka tõeliselt kaitud, kaet-, kaitstud. väga hea on see, et suutsime kokku leppida ka kulude ülempiiris. PEP on Euroopa projekt. ja siin on oluline ka Euroopa tasandi tarbijakaitse see on ka tähtsal kohal meie kompromissides. kõikidel tarbijatel peab olema infole juurdepääs tasuta ja lihtne ning nad saa-, peaksid saama otsustada informeeritult. tarbijakaitse jaoks on oluline see, et tarbijatel oleks võimalus ka kollektiivhagide esitamiseks ka piiriüleselt ning PEP-ide eh, teenusepakkujad peavad osalema ka alternatiivses eh, vaidluste lahendamise mehhanismis. PEP-i läbi on meil nüüd toote, mis võiks meeldida mobiilsetele noortele inimestele, seega ülekantavus on oluline PEP-i juures. ma olen väga rahul sellega, et raportöör nõustus meie muudatusettepanekuga maksustamise küsimuses, see on nüüd kompromissides ka sees, oluline on vältida maksude kuritarvitamist. PEP-i toodete puhul on resi- äh,, äh, asukohariigi reeglid kehtivad. kolmas sammas üle-euroopalises pensionisüsteemis ei saa äh, asendada ka esimese ja teise samba pensionid liikmesriikides, aitäh! suur tänu! ECR-i varjuraportöör pole kohal, seega härra Selimovitš Alde, tema aga ka pole kohal. Dennis. rohelised on väga lahked, aga nad on nüüd suuremad kui kuue tänapäeval, seega järjekord on muutunud sellel aastal. igatahes see teema on minu fraktsiooni jaoks keeruline, on seda alati olnud ma olen siin komisjonis juba selgitanud ka, miks. kõigepealt seetõttu, et me kartsime, et kollektiivpensionid hakkavad nüüd äh, puhvrina toimima, mida äh, kindlustusettevõtetel on vaja kollektiivpensionite tasandamiseks. teiseks meie fraktsioon ei soovi toetada individuaalpensioneid kollektiivpensionite asendajana. võib tekkida olukord, kus individuaalne pension on äh, hädavajalik, aga näiteks FIE-de puhul ma pigem toetaks kollektiivlepinguid FIE-de puhul eraldi sektorites või üldisemaltki, võib-olla ka seetõttu, et kollektiivselt tegutsedes saaksid nad suuremat pensioni kui üksikult tegutsedes. Neid teemasid mainiti ka variraportööride kohtumisel. leiti, et see on rohkem Econi kui IMCO teema. IMCO komisjonis on ka sellel teemal tegelikult ju otsuseid vastu võetud, aga rääkisin ka Sofi Intvelti Econi raportööriga ning tema kinnitas mulle, et mõningaid aspekte on arvesse võetud majanduskomisjonis. ehk siis professionaalsed pensionid. Äh, isegi individuaalpensionitena ei ole seotud Eh, pensionifondidega, ehk siis et nad ei saa toimida puhvritena kindlustusettevõtete jaoks ning tema soovib seda teha nii, et et on selline kaitsemüür ümber, ehk siis et eraldi reeg-, eh, reeglid kehtivad kollektiivi ja eraldi reeglid individuaalpensionite kohta. seega see mure on lahendatud. mulle aga öeldi, et et mainitakse selgelt, et esimene ja teine sammas. jäävad puutumata. kuigi nüüd on ka Euroopa-ülene kolmas sammas olemas nende nii-öelda järeleandmiste või arengute järel Econis on siin raportis meie muresid arvesse võetud, siis kui vaadata positiivsemat poolt, tarbijakaitse poolt raportis, siis tuleb tunnistada, et raportöör on tõesti pingutanud, et sisse kirjutada kõik need turvameetmed, mis meie fraktsiooni jaoks on tähtsad, see puudutab läbipaistvust samuti. ning öö, öö, turvameetmed, et inimesed ikkagi raha kätte saaksid kui lihtsalt öelda. niisiis, ma olen jõudnud järeldusele, et meie fraktsioon saab toetada seda raportit, sest tarbijakaitse valdkonnas on see tõesti hea, aga tuleb ka tunnistada, et meil on vaja pidada ka üldisem arutelu, mis jõuab Econisse kindlasti kuigi vast ka Econis läheb sellega hästi. ma ei tea, kuidas seda tehakse, ma ei ole komisjoni tasandil kunagi hääletust selgitanud, aga võib-olla meie protokollis kuskil võiks olla kirjas, et eh, need on meie mured. QNGL hääletab küll raporti poolt, aga eh, ja me tahaksime tõesti tunnustada raportööri poolseid pingutusi. aitäh ning ma saan aru, et nüüd me saame astuda paar sammu tagasi, sest härra Suulik räägib Ulrike Trebesiuse nimel ECR-ist. aitäh! loeksin ette proua Trebesiuse kõne. proua Trebesius öö, äh, öö, äh, tegeles mitmete lahtiste küsimustega viimastel läbirääkimistel paljusid neist kompromissides arvesse ei võetud. kompromiss, muudatusettepanekud keskenduvad küll üksikasjadele, aga ei võta arvesse suuremat pilti. mis puudutab tarbijakaitset, siis on võib-olla tõesti edasi liigutud, aga samuti eh, tundub siin olevat ülereguleerimise oht. suuremad probleemid on seotud siseturu teemadega. ja siin on nüüd kolm eraldi märkust. esiteks me kõik oleme nõus sellega, et tekst, et maksu öö, öö, poole pealt PEPS ei saa olla kasulikum kui olemasolevad pensionitooted. Saksamaal näiteks on olemas sarnane toode juba, aga see ei ole olnud edukas praeguses madala intressiga majanduses. peamine soodus ei tulene maksusoodustustest, vaid äh, riigipoolsetest äh, lisamaksetest. kui see toode ei tööta, nii nagu PEP Saksamaal seda ei tee, äh, see, siis ta ei tee seda sellepärast, et mobiilsemad töötajad ei saa maksusoodustusi ning nad ei saa ka otsemakseid. teiseks, see programm ei pruugi olla sobilik ka väiksematele ja keskmise suurusega kindlustusettevõtetele. see nõue, et äh, tuleb äh, kõigil turgudel viie aasta jooksul toodetega välja tulla, soodustab suuri hiigelettevõtteid, eelkõige Lääne-Euroopast. see kahjustab äh, Euroopa ning euroala ühtsust. ning kolmandaks, siin on ka kahtlusi, et hargmaised ettevõtted kasutavad säästjate raha investeeringute tegemiseks väiksematele turgudele ning äh, lühema ja keskmise perspektiivi likviidsuse äh, parandamiseks. osalejate riikide vaheline sisu, sidusus seetõttu kannatab. Need artiklid on kolmkümmend neli ja kolmkümmend viis komisjoni ettepanekust ning härra Pesius kardab, et äh, komisjoni eesmärke äh, nii ei saavutata. nagu te võite näha, siis ei piisa sellest, et me räägime üksikasjadest, kui suurt, suur pilt ei toimi. härra Pesiuse peamiseid muresid äh, ei võetud arvesse, sest keskenduti üksikasjadele ja tarbijakaitsele. aitäh! Thank you and in the meantime we also have suur tänu! nüüd on meieni jõudnud ka Alde kolleeg, palun. aitäh! ma tänan kõigepealt proua Corin Langenit selle suurepärase töö eest, mille ta, mille ta on ähm, teinud. ma arvan, et meie koostöö kulges väga heas vaimus ja me saame toetada kõiki kompromissettepanekuid. kui me homme hääletame, siis saadame EKONi komisjonile tugeva signaali ja seda siis järgmistes küsimustes. kõigepealt PEP-i tarbijad peavad saama PEP-i ühest liikmesriigist teise üle viia, ehk siis selle toote kõigepealt luua või, või konto avada ühes liikmesriigis ja kui nad kolivad teise, kas elama või töötama, siis selle sinna kaasa võtta. samuti peaks saama kasutada neid kontosid, kui neid on mitu paralleelselt. Need muudatused on minu fraktsioonile eriti olulised ja loomulikult saame me aru äh, et äh, finantsinstitutsioonidel läheb PEP-iga kohanemiseks veidi aega, kuid selleks ongi neile antud viis aastat. mis puudutab siis ühelt tootelt äh, teisele üleminekut, saab tarbija seda teha viie aasta jooksul. seda juhul, kui äh, PEP-i pakkuja ei suuda neile seda teenust pakkuda teises liikmesriigis, kuhu nad kolivad. ja kui siis üleminekuaeg läbi saab, peavad finantsinstitutsioonid regulaarselt hindama ja arvestama tarbijate vajadustega. ja peale selle siis EOPA roll seoses PEP-iga. see roll on väga oluline, sest Euroopa Liidus on tegelikult väga palju panku, mis ei funktsioneeri just eriti hästi ja seetõttu on PEP-i loomine Euroopa tasandil kindlasti mõnele pangale kiusatus hakata oma halbu laenu peitma ja seetõttu peavad liikmesriikide asutused tegema EOPA-ga koostööd ja andma infot selle kohta, kas vastavad finantsinstitutsioonid on piisavalt äh, heas seisus, et PEP-i tooteid üldse pakkuda samuti peavad need institutsioonid andma tarbijale nii enne PEP-i tellimist kui selle toimimise ajal piisavalt infot PEP-i kohta me kinnitame omalt poolt, et me saame homme toetada kõiki kompromisse, aitäh! aitäh, Herr Scholtes, palun! suur tänu! aitäh, et annate mulle sõna! ma tänan ka raportööri kogu töö eest, mida ta tegi ning samuti hea koostöö eest kõigi variraportööridega. mis puudutab kompromissettepanekuid siis nagu me ütlesime oma e-kirjas, me toetame kõiki kompromissettepanekuid. PEP-i algatus, mille tegi Euroopa Komisjon, on üldiselt väga hea ettepanek, sest see julgustab Euroopa kodanikke investeerima uutesse toodetesse, kuid need tooted peavad olema ka edukad. ja selleks peab toodetel olema piiriülene mõõde ning tarbijatele peavad need tooted olema kergesti kättesaadavad toode peab olema tarbijale lihtsasti mõistetav. me võtame ka teadmiseks, et tegemist on vabatahtliku täiendava meetmega, mis ei saa asendada liikmesriikide riiklikke pensionisüsteeme. see pakub lihtsalt paremat, kergemat ja jätkusuutlikumat lahendust neile, kes otsivad uusi investeerimisvõimalusi ning samuti aitab tarbijatel paremini hallata oma pensionisääste, mitmekesistades pensionitoodete turgu. ma arvan, et meil on õnnestunud luua väga tasakaalustatud ettepanek, millega on nõus enamik variraportööre ja see on hea, aitäh! aitäh! sõna saab uuesti raportöör kui te soovite midagi öelda. minu meelest on kõik ära öeldud juba, juba ning loodetavasti homsel hääletusel äh, suudame me üheskoos fraktsioonidega hääletada poolt. aitäh, tõepoolest hääletus toimub homme hommikul. see tähendab, et me saame minna edasi järgmise päevakorrapunktini, milleks on kompromissettepanekute arutamine seoses teemaga toodete erinev kvaliteet ühisturul ja sõna saab proua Sehnalova, kes on raportöör. aitäh! ma arvan, et ma võin teile kohe alguses öelda, et me oleme selle teema arutamisega jõudnud lõppjärku ning me saame ilmselt äh, IMCO-s selle vastu võtta, hääletusel heaks kiita juba enne suvevaheaega. me oleme saanud mitmeid muudatusettepanekuid, sealhulgas ka põllumajanduskomisjonilt, sest sealt saime me ka arvamuse ning ma tänan raportöör Niko Mahvi. meil on üle kahekümne kompromissettepaneku, mida variraportöörid praegu arutavad ja ma arvan, et enamik nendest ettepanekutest on sellised, et me saavutame kokkuleppe. ma tahaksin tänada neid kolleege, ehm, kes on teinud meiega head koostööd. ma ei hakka kõiki neid muudatusettepanekuid detailselt ette kandma, sellepärast et eh, raport on küllaltki pikk. siin räägitakse komisjoni tegevusest, erinevatest soovitustest, aga toon välja mõned olulisemad elemendid esiteks on mul hea meel, et, et me arutame seda teemat, mille kohaselt müüakse siseturul tooteid, mille on tootnud samad tootjad, aga siiski erinev kvaliteet. selle üle vaidlust ei ole, küll aga räägime me sellest, miks on siis need tooted erineva kvaliteediga, kas sellel on mingi objektiivne põhjus või petetakse nii tarbijaid. me tahaksime üle-euroopalist testimist, kus kasutatakse samu meetodeid, et kindlaks teha, milline on see erineva kvaliteedi ulatus. liikmesriikidel ei ole Euroopa-üleseid andmeid, aga me vajame neid andmeid, need peavad olema võrreldavad ja selleks peavad kõik liikmesriigid, nende pädevad asutused vastava info andma igas riigis saab neid teste teha tarbijakaitseorganisatsioon, kellel peavad olema selleks ka piisavad tingimused. ma arvan, et meie komisjon saab neid selles aidata. raportis räägitakse ka õiguslikust raamistikust, mille abil tarbijaid kaitsta ja selle raamistiku jõustumisest sellistes, sellistel juhtumitel, kus Euroopa Komisjoni otsus ei ole olukorda positiivselt mõjutanud meil on olemas ebaausate kaubandustavade direktiiv. komisjon tervitab seda raportit. meie mõnel kolleegil on küll kahtlusi, kas artikkel kuue muutmine on piisav või kas see on praktikas teostatav. võttes arvesse, et meil on vaja õiguskindlust oleks kõige parem koostada nimekiri keelatud äh, tegevustest või praktikatest, kus oleks toodud ka konkreetsed näited ja me peaksime vältima sellist olukorda, kus õigusloome on äh, puhtalt teoreetiline, sest äh, rakendavad asutused lihtsalt ei tea, mida nad peavad tegema, seetõttu praktikas midagi ei tehtagi ja see tähendaks seda, et siseturgu ei kaitsta ja tarbijatel, tarbijates valitseb endiselt ebakindlus me räägime siin ka mittetariifsetest äh, kaubandustõketest ja siin tuleks arutada kõike, mis siseturul võib äh, tarbija valikut kuidagi ahendada. samuti on oluline puudutada tootjate suurema kaasatuse teemat ja märgistust ning äh, turustamismeetodeid lisaks toidule peaksime me koguma andmeid ka teiste toodete kohta. ja kokkuvõttes ütlen, et minu kõrval istub kolleeg äh, proua Borson, kes samuti teile sellest arvamusest räägib ja räägib ka Rahvatervise Komitee seisukohtadest. aitäh, nüüd saavad sõna variraportöörid kõigepealt Rahvapartei fraktsiooni nimel suur aitäh, proua esimees, kõigepealt eh, ma tänan proua Sehnalovat selle eest, et ta on püüdnud kokku panna väga põhjaliku arvamuse, kus ta võttis kuulda ka kolleege. ma tänan teda ka kõigi kompromissettepanekute eest, sest eh, need on olulised. ma arvan, et erinevad fraktsioonid tegid väga head koostööd, mis on hea, sest tegemist on olulise raportiga ka raportööri juhi roll on sellise raporti puhul oluline. ma tahaksin välja tuua mõned ähm, faktid. kõigepealt pidime me välja mõtlema, mis on tarbijakaitseorganisatsioonide roll, teiseks regulatiivasutuste roll ja kolmandaks, ning see on kõige olulisem, peame me lähtuma ühtsest metodoloogiast, kui me üritame hinnata erinevate toodete, nii toidu kui teiste toodete äh, kahesugust kvaliteeti Euroopa siseturul. minu fraktsioon tahaks keskenduda nende küsimuste sisulistele aspektidele ja seetõttu me palusime raportööril sinna sisse panna ka pakendamise ja hinnastamise küsimused, sest nad peaksid sellesse raportisse sobima. me peame rääkima kõige olulisematest küsimustest ja sellest, et mõned tootjad ja tegelikult ka mõned jaemüüjad püüavad siseturureegleid rikkuda. Need kompromissid on ilmselt meie jaoks sobivad. ja raportööri poolt välja pakutud menetlus on meie jaoks vastuvõetav ning me usume, et äh, see raport äh, kujuneb väga heaks, aitäh. aitäh, härra, härra Skulik Ketseri nimel. suur tänu. me kohtusime Euroopa lobistidega. meil on siin ka kolm kolleegi Tšehhi Vabariigist ja Sloveeniast ja äh, Euroopa Komisjoni esindab äh, Poola esindaja. ma arvan, et see probleem, millest me räägime, on ennekõike seotud Ida-Euroopaga ja äh, probleem, mis seisneb siis selles, et tooted on kahesuguse kvaliteediga, päris kindlasti on probleem. kui me sellest räägime, siis survestame sellega tootjaid paremini käituma ning anname tarbijatele teada, milline on nende, millised on nende õigused meil on vaja läbi viia testid, nende tulemusi jagada ja edendada dialoogi tootjate ja tarbijakaitseorganisatsioonide vahel. teisalt ei tohiks me teha tarbijatest ka mõtlemisvõimetuid lambaid, kelle eest peab otsustama riigivõim või Euroopa Liit me tammume ringiratast, sest me ei suuda kokku leppida, kas probleem on selles, et müüakse erineva kvaliteediga tooteid või selles, et tarbijad ei saa aru, et tooted on erineva kvaliteediga. me peame teadma, et kui toode on madalama kvaliteediga, siis on ta ju tavaliselt ka odavam ning see tähendab seda, et mõned kompromissettepanekud on omavahelises vastuolus. näiteks esimeses räägitakse räägitakse lubatavast diskrimineerimisest, ettepanekus seitse räägitakse näiteks sellest, et mõnikord on toodete koostis arusaadavatel põhjustel erinev. ettepanek kakskümmend üks ütleb, et meil on vaja nimekirja keelatud praktikatest ja ma arvan, et see oleks küll väga äärmuslik meede. kõik need vastuolud on selgitatavad väga lihtsalt me ei ole defineerinud, mida üldse tähendab toodete kahesugune kvaliteet ja me ei ole rääkinud sellest, kui paljud tooted on sellest probleemist üldse puudutatud. mõnes riigis on neid tooteid võib-olla kaks miljonit, aga meie hõlmame neist oma raportis vaid kolmsada. see ettepanek esitati sellepärast, et jäi mulje, et Euroopa Liidul on väga oluline toiduainete kvaliteet, aga tegelikult on ju ka palju teisi näiteid mis tõendavad, et äh, see mulje on väär. ka Lääne-Euroopa riikide turul on erineva äh, kvaliteediga tooteid, näiteks Saksamaal on äh, pesupulbris kloor, Prantsusmaal ammoniaak ja kolmandates riikides, kolmandates liikmesriikides veel midagi muud kui me räägime kaubandustavadest, mis on ebaõiglased, siis on need potentsiaalselt ebaõiglased, kuid need muutused võivad olla põhjustatud ka erinevatest tootmisprotsessidest või sellest, et tarbijate maitse-eelistused on erinevad. see puudutab näiteks erinevaid suhkruid, mida kasutatakse. suhkur või tuhksuhkur. ja suhkur või glükoosisiirup, see, mida siin glükoosisirupist räägitakse, ei ole isegi mitte õige peale selle peame me mõtlema äh, sellele ühtsele metodoloogiale, millest räägiti ja kuidas testid saaks läbi viia ning peale selle kõik ettepanekud, mille on teinud komisjon, näiteks pilootprojektid, ühtne metodoloogia, see, kuidas testimist hinnatakse, see, mismoodi antakse instruktsioone liikmesriikidele, kuidas äh, jõustada uut ettepanekut aga aga kõike seda ei ole veel tehtud. Euroopa Komisjon on eraldanud ka üks miljon, miljon eurot nende testide tegemiseks, kuid tegelikult neid teste veel tehtud ei ole. seega praktikas ei ole tegelikult midagi tehtud, kuid meie peaksime juba juulis selle ettepaneku heaks kiitma ja tegema seda enne, kui need ühtsed testid on läbi viidud. ebaõiglaste kaubandustavade direktiivi vaadatakse üle ja mina tahaksin öelda, et me peaksime keskenduma sellele, mida meil on võimalik teha ja mitte nõudma, et õigusloomet muudetaks enne, kui meil on olemas faktid, millel see nõudmine peaks põhinema. ma saan aru, et me tahame tarbijatele anda kiireid, lihtsaid lahendusi, kuid kardan, et sellele probleemile selliseid lahendusi olemas ei ole. samas, kui me liigselt kiirustame, võivad tekkida negatiivsed tagajärjed, sest hinnad hakkavad tõusma. kui me sunnime tootjaid pakkuma täpselt samu tooteid ka Ida-Euroopa riikides, nagu pakutakse Lääne-Euroopa riikides, siis hinnad kahtlemata tõusevad. õigusloome peab ikkagi vastama sellele, millised probleemid on reaalsuses olemas ja seda ei tohiks muuta nii, et see lihtsalt äh, paistab ilus, aitäh. aitäh. ALDE fraktsioon, palun. aitäh ma loen ette kõne, mille Tiida mulle andis. ta soovib kõigepealt täna, tänada raportööri väga pühendunud töö eest. meil on väga hea ettepanek, meil on ka head kompromissettepanekud ning nagu teised variraportöörid, nii ka meie saame neist toetada valdavat enamikku. mis puudutab neid kompromisse siis ma arvan, et nende abil sünnib lõpuks äh, kõikehõlmav raport äh, toodete erineva kvaliteedi kohta. ALDE on esitanud juba oma märkused, ma ei hakka neid detailselt lahkama, aga ütlen seda, et kõige rohkem tunneme me muret selle osa üle, mis räägib komisjoni uuest ettepanekust sest tegelikult kirjeldatakse toodete kahesugust kvaliteeti Euroopa Liidu õigusloomes esimest korda. ma arvan, et Euroopa Komisjoni ettepanek on iseenesest õige, seda me ju tahtsimegi. ka uue direktiivi teksti lisatakse nüüd äh, toodete ähm, kahesugune kvaliteet ja see on väga hea. samuti on siis palutud täiendada lisa üks äh, teksti ja ma arvan, et see ettepanek läheb küll veidi liiga kaugele ja ei sobi kokku teiste raporti osadega, kus räägitakse sellest, et kohalikul või regionaalsel tasandil võivad olla tooted väga erineva kvaliteediga. selleks, et see raport oleks sidus, tahaksime me, et need osad, millest ma rääkisin, sõnastatakse üle, ümber, nii et me enam ei räägiks nõndanimetatud mustast nimekirjast, kus on äh, need keelatud praktikad. ja viimase asjana tahaksin ma kiita Euroopa Komisjoni selle eest, et nad eelmisel nädalal tulid välja üle-euroopalise testimismetodoloogiaga. see on väga praktiline samm selleks, et me saaksime üldse luua üle-euroopalise lähenemisviisi ja see lähenemisviis aitab meil tooteid äh, võrrelda. loodetavasti rakendatakse see mõte varsti ka ellu, et me näeksime, kas see on praktikas teostatav, millised tulemused siis tulevad Euroopa Liidu tasandilt ja kas see aitab kuidagi liikmesriike. ma tahaksin siin, siinkohal olla ka, öelda ka seda, et äh, sarnase metodoloogia peaksime välja töötama ka teiste toodete kui äh, toidu jaoks, sellepärast et äh, kahesuguse kvaliteedi probleem puudutab tegelikult kõike, aitäh. Äh, kuue nimel on tavaliselt härra Mastalka, aga ta ei ole siin ja siis roheliste nimel härra Šoltis. aitäh et mulle sõna andsite. ka mina sooviksin tänada raportööri tema suurepäraste pingutuste eest valmistades ette kompromissmuudatusettepanekuid ja üritades kaasata väga erinevaid seisukohti, mis variraportööridel sel teemal on olnud, nii et meie fraktsiooni nimel tahan ma äh, öelda, et äh, kompromissmuudatusettepanekud olid tasakaalus ja juhtisid tähelepanu peamisele äh, teemale, mida tuleks lahendada, rääkides toodete kvaliteedist muudat-, enamikke muudatusettepanekuid me saame toetada sellisel kujul, nagu nad on, aga samas tahaksime siiski veidi muuta kompromissi seitse A, kus me oleksime eelistanud sõnastust, et sõnastus consumer regional preferences, et selle kompromissi tekstist ära kustutataks. Neid kriteeriume on äärmiselt keeruline praktikas defineerida, objektiivselt mõõta ja see muutuks äh, äh, takistuseks äh, äh toiduainetoodete probleemide läbipaistvale lahendusele. kompromissmuudatusettepanek kuusteist, siin me tervitame seda, et on ära muudetud viimane osa, aga me tahaksime siiski äh, tugevamat sõnastust Euroopa Liidu järelevalve kohta, sest et ilma järelevalveta kahjuks äh, ei ole eeldada, et tulevikus midagi muutuks. nii et äh, me tõesti äh, tahame, et äh, loodaks konkreetne üksus, kes teostaks järelevalvet ühtset Eesti metodoloogia üle ja tegevuse üle, mis peaks siis aset leidma, kui ei vastata nõuetele. nii et meie jaoks on oluline, et säiliks viide esimesele lisale kompromissmuudatusettepanekus kakskümmend üks ja seetõttu me ei saa olla nõus taotlusega seda muuta selliselt, et viide esimesele lisale äh, ära kustutatakse. aitäh. E aitäh ja EFTD e nimel härra Ivaskevitš. Äh, ja see tähendab, aga teda ei ole, nii et me nüüd saame nüüd jätkata teiste liikmetega ja meil on proua Porson. Thank you very much, madam chair aitäh, esiteks äh, tahaksin ma tänada Vol-, Olgat väga hea koostöö eest selle kaustaga, eriti äh, silmas pidades ENVI pädevust toiduaine küsimustes. ENVI komisjonis oleme me saavutanud äh, väga tugevad kompromissid asjakohastes küsimustes. loetlen peamised punktid, nii et te saaksite seda silmas pidada kompromisside lõpliku vormi saamisel. esiteks tahaksin ma rõhutada, et äh, toodete kahesugune kvaliteet, see tõesti eksisteerib ja see on otseselt äh, seotud ühistoru äh, toimimise tuumaga ja tarbija usaldusega, seetõttu see leiab, vajab lahendust ka Euroopa Liidu tasandil. pädevad asutused ei ole saanud hakkama selle kahesuguse kvaliteediga praeguse seadusandliku raamistiku alusel Äh, mitmetest äh, piirangutest tulenevalt, eriti just sellepärast, et ei ole olemas äh, konkreetset seadussätet ja see, ja ka territoriaalsete piirangute tõttu. seetõttu me peame muutma Euroopa Liidu seadusandlust ja seda toetavad kõik fraktsioonid ENMis. me peame muutma ebaõiglaste äripraktikate direktiivi lisa ja meie arvamus äh, nõuab ka, et muudetakse seadusandlust selleks, et äh, oleks selgemad reeglid, mis puudutab kahesuguse kvaliteediga toodete märgistamist. kvaliteet ei peaks erinema ja, äh, to ja to toodete toiteväärtus ei peaks erinema sama pakendi ja kaubamärgiga toodete puhul, välja arvatud kui erinevusi saab õigustada legitiimsetel põhjustega, nagu näiteks see, et kasutatakse kohalikku toorainet äh, ja tuleb arvesse võtta ka siseriiklikku seadusandlust või eesmärke. toodete pakendamine ja märgistamine peaks selgelt näitama, kui on olemas erinevus samade toodete vahel erinevates liikmesriikides. Envi tahab ka lihtsalt ligipääsetavat kahesuguse kvaliteediga toodete registrit, mille peaks looma Euroopa Liidu tasandil me tahaksime vabatahtlikult registreerida kõiki tooteid, kus tootjad võiksid läbipaistvalt anda informatsiooni oma toodete kohta. komisjon peaks paika panema direktoraadi olemasoleva Euroopa Liidu agentuuri raames, kes saaks teostada kontrolle tehastes ja toote auditeid tootevoo käigus, kui kahtlustatakse kahesuguse kvaliteediga tooteid komisjon peaks tuvastama ka kõik faktorid, mis panustavad ühisturu, kaupade ühisturu fragmenteeritusse. nii tarbijaorganisatsioonid kui tööstus peaksid panustama selleks, et äh, suurendada tarbijate teadlikkust kahesuguse kvaliteediga toodete kohta. ENVI komisjonis äh, hääletame me kolmapäeval, nagu ma ütlesin, siis kõik neid, kõiki neid punkte toetavad kõik fraktsioonid ja pädevuse tõttu loodan ma, et neid toetatakse ka IMCO komisjonis, aitäh. Thank you and then we have uh, Mrs Colin Langen, please. aitäh ja nüüd meil on proua Colin Langen. aitäh, proua esinaine, räägiksin kolleeg Tuuni nimel, sest ta äh, lend hilineb, seega loen ta sõnavõtu inglise keeles ette. Äh, tahaksin tänada proua Senhalovat äh, tema töö eest siin küsimuse eest, selle raporti koostamise eest ja tahan tänada ka variraportööre huvi eest selles küsimuses. enne kui ma jõuan konkreetsete punktide juurde, tahaksin äh, et toetada liikmesriike teistes liikmesriikides, sest kuna raportöör ja, ja variraportöörid on peamiselt Kesk-Ida-Euroopas, siis ka teised peaksid olema siin aktiivsed. see on jah, probleem äh,, aga see ei ole mitte ainult Ida- ja Kesk-Euroopa tarbijate probleem võib olla küll äh, nii, et me näeme neid asju selgelt oma riikides, aga küsimus on palju rohkemas kui lihtsalt ida-lääne lõhes. tihtipeale on see seotud äh, tarbimisahela ja jaotusvõrgutik-, võrgustikega. see on lihtsalt ebaõiglane äripraktika ja sama äh, madalat kvaliteeti, mida me näeme ka, näeme Prahas, seda on näha ka Lääne-Euroopas nagu Portugalis ja Ühendkuningriigis ja tihtipeale ei ole sellel mitte midagi pistmist tarbijate eelistustega mis puudutab äh, peamist küsimust, et kuidas tõhusalt äh, lahti saada äh, praktikatest, mis sellis-, nii palju tarbijaid häirivad, siis ma arvan, et välja pakutud muudatud artikkel kuus ebaõiglaste äripraktikate direktiivis, see on väga huvitav pakkumine. aga ma ei ole päris veendunud, et see artikkel iseenesest selle probleemi lahendab. mulle tundub, et endiselt oleks äärmis-, see äärmiselt keeruline Äh, kulukas, koormav, et riikide pädevad asutused peaksid nagu iga kord juhtumi alusel neid asju uurima. ma arvan, et meil peaksid olema lihtsad reeglid, et äh, ühisikus pakki, pakendis peab olema samasugune kvaliteet, kui nad tahavad madalama kvaliteediga toodet toota, siis peab pakend olema teistsugune, aitäh. suur aitäh. ja lõpetuseks härra Poospisil, palun. Eh, suur aitäh, proua esimees. põhimõtteliselt räägin ma tavaliikmena, aga tahaksin kindlasti ka tänada raportööri, sest et ta on teinud eh, ära suure hulga tööd ja ma usun, et kõik need kompromissid, mida me homme hääletame, on väga heas tasakaalus. tahaksin teda tänada ka selle eest, et ta võttis vastu minu muudatusettepanekut eh, mille esitasin äh, tavaliikmena ja hindan seda väga, sest et peaaegu kõik minu muudatusettepanekud on siia kaasatud ja see on üsna haruldane ja ma usun tõesti, et äh, see konkreetne raport panustab selle äärmiselt äh, olulise teema lahendamisse. ei hakka spekuleerima, et kas see on küsimus, mis puudutab ainult uusi liikmesriike Euroopa Liidu ida- ja keskosas või et kas see on küsimuseks ka vanemates liikmesriikides, aga tahaksin kindlasti öelda, et tegemist on suure probleemiga Tšehhi Vabariigis ja kui me selle küsimusega ei tegele, siis äh, Euroopa Liidu maine saab äh, selle konkreetse probleemi tõttu siiski kahjustatud, see, et toiduained on kahesuguse kvaliteediga. nii et äh, kui te tahate toetada Tšehhi Vabariigi integreerumist, siis seda peaks tege siiski tegema. tahaksin kiita mitme kompromissi eest, mis on minu arvates väga head, kompromiss kaheksateist näiteks, kus me tahame selgelt ära defineerida seda, mis on kahesugune kvaliteet, sest et seda definitsiooni direktiivi esialgses äh, versioonis see definitsioon ei ole piisavalt hea. ma arvan, et selline definitsioon panustab lahenduse saavutamisse ja ma olen rahul ka sellega, et kompromissis neliteist räägib raportöör ka sellest rollist, mida tarbijaorganisatsioonid mängida saavad, sest et mitte ainult riik ei tegele sellega, vaid et äärmiselt oluline on kaasata ka äh, valitsusväliseid organisatsioone, tarbijakaitseorganisatsioone. kompromiss üksteist on samuti äärmiselt oluline, see räägib äh, piiriülesest aspektist, sest et äh, paljud need küsimused äh, tõesti on piiriülesed ja mitte ainult, kui tege-, sellega tegeleb ainult ühe liikmesriigi ametivõimud, siis nad edukalt seda kunagi lahendada ei suuda. kompromiss seitseteist, see puudutab ebaõiglaste äritavade reguleerimist. mul on väga hea meel äh, öelda, et äh, nii nagu raportöör leian ka mina, et äh, kahesuguse kvaliteedi küsimus, äh, et seda peaks pidama ebaõiglaseks äripraktikaks ja see peaks olema direktiivi esimeses lisas. nii et tarbijatel oleks selge, et sellised praktikad on ebaseaduslikud see, kus meie arvamused lähevad lahku, on see, et kas kohasem oleks direktiiv või määrus, aga tahan siiski tänada raportööri väga tema poolt tehtud töö eest ja leian, et see panustab lahenduse leidmisse, aitäh. aitäh. ja siis eh, viimased märkused nüüd ka raportöörilt kõigepealt äh, tahaksin tänada kõiki kolleege nendepoolsete kommentaaride eest. loomulikult olen ma teadlik sellest, et äh, arvamusi on erinevaid, need on olnud erinevad äh, algusest peale ja me oleme pidanud oma arvamusi teineteisele lähemale tooma. me jätkame tööd sellega, lihvime detaile, nii et oleksime juuliks ja hääletuseks valmis nii et veel kord sooviksin väga tänada kõiki nendepoolse koostöö eest, aitäh! suur aitäh, jah! ja hääletamine leiab aset meie järgmise kohtumise ajal juulis, nii et edu oma raporti lõpetamisega ja see tähendab seda, et me saame minna järgmise päevakorrapunkti juurde. ja see on Euroopa Liidu üldeelarve äh, kohta käiva arvamuse arutamine, kus me on härra Selimovitš, meie raportöör, palun. Thank you very much, madam chair. aitäh, proua Sinaine. tutvustan siis oma arvamuse projekti, mille kirjutasin, et panustada kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta aruteludes eelarvekomisjonis. ja seda siis siseturu äh, aspektist. härra Voitsik kes on pearaportöör, käis meie juures meie eelmisel koosolekul ja selle põhjal koostasime oma arvamuse, mis peegeldab äh, meie komisjoni seisukohti. komisjoni ettepaneku numbrite analüüsis te äh, tegime järeldused ka siin arvamuses, esiteks siseturg ja tarbijakaitse ehk meie komisjoni prioriteedid ning ka konkurentsivõime on äh, hästi välja toodud komisjoni ettepanekus. kui võtta äh, kogusumma, siis võib näha, et ka kaks koma kolmkümmend kuus koma äh, protsenti on kulukohustused tõusnud ja kaks koma kolm protsenti maksed. see on meiepoolne positiivne sõnum. teiseks, tervitame ka kulukohustuste tõusu tolliliidu kaasajastamiseks homme räägime veel uut e-, ettepanekut, millega üritatakse edasi lükata elektrooniliste süsteemide kasutuselevõtu tähtaega tolliametitele. see öö, öö, lükatakse edasi siis kahe tuhande kahekümne teisest kahekümne viienda aastani. minu jaoks peaks olema see komisjoni lähiaastate prioriteet nii et meil ei oleks vaja järgmist sellist õigusakti, et edasi lükata tähtaega ja lähiaastatel. tuletaksin meelde, et hädavajalik on, et kõik elektroonilised menetluskorrad peaksid olema võimalikult kiiresti paigas, sest see mõjutab positiivset kaubandust, toodete vaba liikumist ning äh, äh, toetab kõiki maja, ettevõtteid Euroopa Liidus, sest bürokraatia koorem märkimisväärselt väheneb kolmandaks, ma olen natukene mures selle üle et 90,, et üheksakümmend, üheksateist koma null kaks protsenti väheneb tarbijakaitseprogramm. sooviksin rõhutada seda, et see eelarverea vähenemine ei vasta tarbijakaitse prioriteetidele, eriti veebis. ma ei ole selle lahendusega nõus ning ma paluksin, miks komisjon otsustas seda olulist eelarverida vähendada. neljandaks, Kosme programmi kohta VKE-de toetuseks on mul ka e e üks e, lõige, kolleegid panid vast tähele, et kakskümmend protsenti on see e, eelarverida suur, suurenenud, aga kui analüüsisin numbreid põhjalikumalt, jõudsin järeldusele, et see suurenemine tuleneb lihtsalt sellest, et e, seni maksmata summasid on ka arvesse võetud. Need olid minu peamised sõnumid eelarvekomisjonile minu arvamuses. loomulikult ma ootan arutelusid variraportööridega ning nende muudatusettepanekuid. minu eesmärk on koos nendega koostada tugev, selge äh,, sidus äh, arvamus IMCO komisjoni poolt kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve kohta, aitäh! suur tänu, variraportöör Äh, Rahvapartei poolt on proua Tuun, aga härra Stefanek vist räägib tema nimel. aitäh, proua esinaine, proua Tuuni nimel. kõigepealt vabandan ning ta tahab tänada härra Selimovitši selle arvamuse tutvustamise eest. see on suurepärane algus edasistele aruteludele, me peame oma arvamuses selgelt ütlema, et siseturg on üks Euroopa suurimaid saavutusi ning siseturu parema toimimisele, toimimisse investeerimine eh, ning eh, tarbijakaitses investeerimine on head investeeringud. nõustun arvamuse projektiga, lisaks sooviksin komisjonilt teada, miks maksed siseturu haldusmehhanismidele on madalamad kui käesoleval aastal see juhtimis, äh, need juhtimisinstrumendid on hädavajalikud, sest nad aitavad survet avaldada liikmesriikidele, et need äh, paremini äh, rakendaksid ellu siseturu reegleid. mina sooviksin, et need summad suureneksid. kas komisjon annaks ka teada, milline on siseturu foorumi praegune olukord, IMCO tuli ju selle ideega välja, see oli pilootprojekt mida põhjalikult ette valmistati, aga aasta-aastalt kaasati parlamenti jär-, vähem. seega mind huvitaks väga, kas midagi seal üldse toimub veel ning kas parlamenti kaasatakse. samuti tahaksin toetada pilootprojekti järgmiseks aastaks, eelkõige seda, kus analüüsitakse väidetavaid erinevusi toodetes, mida ühisturul müüakse aga ka näiteks võimalikud kõlvatud tarbija kohtlemispoliitikat äh, lennufirmade poolt, siis sotsiaalsete VKE-de projekt ning turismiteenuste kvaliteet, mida ette panid äh, Andreas Schwab ja Mariann Marinescu. ma arvan, et need projektid kõik on väga huvitavad ning annavad oma panuse siseturu paremasse toimimisse ning tarbijakaitse parandamisesse, aitäh! suur tänu! ja proua Krapin sotsiaaldemokraatide nimel, aitäh, proua esinaine! tahaksin tänada raportööri selle põhjaliku arvamuse eest, mis hõlmab suuremat osa meie muresid eelarve ning tarbijakaitse valdkonnas tahaksin rõhutada paari aspekti, mis peaks olema ka sisse kirjutatud veel arvamusse. teen mõned omapoolsed muudatusettepanekud ka nende kohta. parem juurdepääs infole tarbijate poolt, parem järelevalve turul, sest me teame kõik neid äh, ebaturvaliste toodetega seotud skandaale, ehk siis toodete turvalisus samuti peaksime investeerima tarbija teavitamissüsteemidesse, sest sageli rikutakse tarbijate õigusi ja nemad ei tea, kuidas neid kaitsta. seega meil on vaja paremat tarbijakaitsepoliitikat. teen mõningad muudatusettepanekud ka selleks, et suurendada kolme eelarverea makseid. meil on digitaalne ühisturg, niisiis me peaksime eraldama sellele palju rohkem raha. kolmkümmend kolm null neli null üks tarbijakaitse, selle jaoks on rohkem raha, aga selle jaoks on veel rohkem raha vaja. eelarveread, mis on seotud suurema konkurentsivõimega VKE-de puhul, peaksid ka rohkem raha saama. tänapäeval on järjest rohkem VKE-sid see tähendab seda, et kui meie rahastamine jääb samaks, siis VKE-d saavad vähem raha. rohkem raha peaks eraldatama ka ettevõtluse, ettevõtlusesse ning VKE-de turule sisenemise toetamisesse. kõik kurdavad selle üle, et VKE-del on raske turgudele siseneda ma arvan, et me peaksime ka äh, suurendama null kaks, null kaks, null kaks eelarverida mikroettevõtete jaoks. rohkem raha tuleks eraldada äh, just e-, erasektori poolt. jah, härra Suurik ETSR-i nimel. Thanks. This is my aitäh, jah, täna on minu päev. härra Selimovitš ja härra Dalton, suur tänu teile teie töö eest, tänavad teid teie töö eest, äh, härra Dalton tunnistab, et siseturg on Euroopa Liidu üks suurimaid saavutusi ning äh, siseturule äh, investeerimine on kriitiline majanduskasvu toetamisel. meie konkurentsivõime ning majanduskasv sõltub ka sellest, kuidas me suudame kaasas käia digitaalse revolutsiooniga, see peaks olema meie eelarves prioriteet raportöör toob arvamuses välja, et äh, terve äh, tarbijakaitsekeskkond on oluline siseturu jaoks ning härra Dalton usub, et me peaksime IMCO-s just sellele kõige rohkem keskenduma, see peaks olema eelarve üks olulisemaid horisontaalseid prioriteete. Euroopa Liidu tollikoodeks on ka oluline siseturu instrument, mida on vaja ka piisavalt rahastada Äh, toetamaks ka koostoimivaid IT-süsteeme. Äh, tolliprotseduuride tarbijasõbralikumaks ning tõhusamaks muutmine on ka oluline ning härra Dalton äh, tervitab nende kaasamist arvamusse. härra Dalton toetab VKE-de toetust poolt äh, läbi kosme. ja lõpetuseks härra Dalton tunnustab seda, et rõhutatakse äh, fiskaalvastutustundlikkust ja seda, et ressursid ei ole lõpmatud. me soovime küll suuremat eelarvet, aga peame uurima ka äh, võimalike kärbete võimalust mujal. suur tänu. kuue esindajat ei tundu kohal olevat ega ka roheliste oma teie soovisite sõna? ei. see tähendab seda, et variraportöörid on ära kuulatud. härra Selimovitš, kas teil on mõned, midagi lõppsõnaks öelda? ma tahaksin tänada lihtsalt kõiki. et te oma arvamusi väljendasite, eks me räägime teiega veel, kui muudatusettepanekud on sõnastatud. aitäh! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kakskümmend kuus juuni kell kaksteist ning arutame muudatusettepanekuid üheteistkümnendal juulil. ja enne järgmist päevakorrapunkti, mis puudutab äh, reeglitele vastavust, annaksin sõna härra Prietole, kes räägib meile teavitamise triloogist aitäh! kõigepealt tahaksin teid tänada mõistva suhtumise eest, et te lükkasite minu päevakorrapunktid natukene edasi. mul toimus kohtumine ka ühes teises komisjonis samal ajal. tõsi ta on, et meil toimusid kolm mitteametlikku triloogi selle direktiivi küsimuses ning oleme jõudnud enam-vähem kokkuleppele teavitamise direktiivi asjus. kuigi on veel ka terve rida lahendamata küsimusi. Bulgaaria eesistumise ajal on väga keeruline sellega ühele poole saada, seega tõenäoliselt jääb see veel Austria eesistumise kaela. loodetavasti jõuame ikkagi kokkuleppele Need ei ole ka kõige väiksemad probleemid, aga vast äh, on võimalik need lahendada. see direktiiv on lühike ja täpne, aga siin on kaks võtmeprobleemi, millel on oluline poliitiline mõju. esiteks, demokraatliku legitiimsuse probleem ja liikmesriikide suveräänsus seaduste vastuvõtmisel, mis võib mõjutada teenuste direktiivi teavitamise aspektist. see on poliitiline konflikt. ka siin toimusid põhjalikud arutelud, jõudsime kompromissile, mis tundus eh, enamust saadikutest rahuldavat see konflikt kerkis esile ka triloogis. nõustusime tegelikult äh, komisjon ja nõukoguga kõikides teavitamisdirektiivi aspektides, välja arvata mõningad nüansid. kõigepealt demokraatlik legitiimsus. jõudsime kokkuleppele, mis äh, võttis arvesse praktiliselt tervet parlamendi teksti. mis puudutab ka erandeid ja siis näiteks see äh, eriolukorra klausel, mille me parlamendi poolt sisse tõime, terve rida valdkondi, kus on vaja uuesti teavitada, kuigi äh, teavi-, on, on juba teavitus läbi viidud. artikkel kuus on kõige keerulisem. see puudutab seda äh, paigalseisu perioodi. tuletan meelde, et liikmesriigid ei või vastu võtta seadist, seadust, kui ennem on komisjon liikmesriigile teada andnud, et et on oht, et see langeb teenuste direktiivi alla. parlamendis pingutasime me kõikides fraktsioonides ning saime sellest üldisest äh, mitte heakskiidu põhimõttest lahti ning äh, panime paika tähtaja kolm kuud selle teavitamise jaoks. nõukogu jaoks aga on see punane joon nemad sellega ei nõustu, kui meie ei anna järele selle paigalseisuperioodi suhtes. seega viimasel triloogil leppisime kokku uues sõnastuses Euroopa Parlamendi komisjoni ning ka Bulgaaria eesistuja esindajad tegid üüratuid jõupingutusi selle paigalseisuperioodi no, asjus, et, et see anda tekstile uus suund. uues tekstis ei ole kirjas, et liikmesriiki tuleb hoiatada, aga seal on kirjas, et peab äh, jätkuma avalik, avatud dialoog, et ei tekiks mingisuguseid uusi tõkkeid siseturu toimimisele. see oli ettepanek äh, siis äh, nõukogule, et pandaks kirja ka mingi eraldi põhjenduspunkt, kus äh, tuuakse välja selle uue artikkel kuue poliitiline ulatus. aga ma arvan, et äh, sisuliselt ikkagi jõudsime edasi märkimisväärselt, eriti viimase triloogi käigus ma tahaksin tänada variraportööre kõikidest fraktsioonidest, nende mõistva suhtumise eest ning selle eest nad tõesti üritasid lahendada seda keerulist probleemi, see oli poliitiliselt kõige keerulisem probleem. siin on veel kaks küsimust, mis ei olnud küll väiksed, aga vahest lihtsamad lahendada lähinädalatel, artikkel seitse Äh, siin komisjon tegi ettepaneku, et kui hoiatust, pärast hoiatust kokkuleppele ei jõuta, võib komisjon vastu võtta otsuse selle seaduseelnõu kohta, mis nende arvates hakkab rikkuma teenuste direktiivi. Euroopa Parlamendis jõudsime me kokkuleppele, et et see peaks jääma soovituseks, välja arvatud artikkel neli B puhul. ehk siis neli B peaks välja jääma sellest. sest me soovisime piirduda sellega, mis on praeguses teenuste direktiivis kirjas. Komis-, nõukogu jaoks oli see jällegi punane joon, nad ei olnud parlamendi nõukogu äh, ettepanekuga nõus, nad soovivad, et kõik jääks komisjoni soovituseks ainult aga ma tõesti arvan, et kui me omalt poolt veel pingutame, siis me saame selle probleemi lahendada. kui näiteks vaadata kas või artikkel kuut ning artikkel seitsme puhul vast saavutame ka äh, tulemuse ning viimane teema, jällegi delikaatne. ning sellest räägite ka siin komisjonis, mis puudutab teavitamise äh, ulatust artiklis neli, siis nõukogu viimasel hetkel soovis välja jätta linnaplaneerimise. see jõudis triloogi kahes osas, Euroopa Parlamendil tegelikult ei olnudki võimalust põhjalikumalt äh, sellest teemast rääkida see jõudis meieni viimasel hetkel ning kui me üritasime variraportööridega kokkuleppele jõuda, siis otsustasime, et jääme praeguse direktiivi teksti juurde. probleem aga on nõukogu sees ühelt poolt Saksamaa ja Holland ning äh, siis teiselt poolt riigid, mis soovivad praeguse kohustuste äh, ulatuse juurde jääda, eks me peame ootama ja nägema, milline on jõudude tasakaal nõukogus. igatahes oleme edasi liikunud, oleme väga lähedal kokkuleppele. suur hulk viimaste, viimase hetke muudatusi äh, tuli bulgaarlaste eesistuja poolt, aga ma ole, arvan, et me oleme tõesti päris palju edasi jõudnud ning ma tahaksin veel kord tänada Euroopa Komisjoni, oma kolleege variraportööre oivalise töö eest ning tahaksin tänada ka tehnilisi eksperte. aga tahaksin tänada ka Euroopa Parlamendi töötajaid äh, abi eest, aitäh! Uh, next... aitäh! me liigume siis edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on, milleks on äh, reeglid, vastavusreeglid ja menetlused, eh, mis puudutavad Euroopa Liidu õigusloome harmoneerimist ja nende reeglite jõustamist. palun. aitäh teile. suur tänu kolleegidele kõikide muudatusettepanekute eest, mis otsu-, mis esitati ja mis aitasid seda teksti paremaks muuta kompromissettepanekud on komisjoni esialgset ettepanekut tugevdanud ja ma arvan, et seetõttu meil õnnestub, meil õnnestub see tekst vastu võtta. praegu on tekst päris pikk, selles on viiteid mitmetele õigusaktidele ja ma tahaksin välja tuua ainult mõned küsimused, mis on vastuolulised. kõigepealt, mis puudutab selle raporti pealkirja Äh, vabandust, äh, mis puudutab seda, et me räägime isikust, kes vastutab vastavusteabe eest, siis tema, tema äh, ülesanne on tagada, et iga toode, mis ühisturule jõuab, on saanud ka vastava tunnustuse ehk siis, et ta vastab reeglitele ega kaldu kõrvale standarditest. me ei taha kindlasti luua täiendavat halduskoormust. ja mis puudutab muudatusettepanekuid, siis me peame töötama selle nimel, et võetaks rohkem vastutust ning et rohkem vastutaks äh, see isik, äh, kes äh, vastavustunnistuse annab. kõige rohkem vastutab muidugi tootja, aga ka see, kes teatab Euroopa asutustele, et toode vastab nõuetele, ka see isik vastutab. ja mittevastusest tuleb teatada kolme kuu jooksul. kui me vaatame erinevate sidusrühmade kohustusi siis paistab, et just tootja ja mitte eksportija vastutab ja ma tahaksin siinkohal kiita õigustalitust, kes meile seda selgitas. ning meile on esitatud sellel teemal ka muudatusettepanekuid ja need käivad siis artikli neli kohta ma arvan, et äh, see võimaldab meil öelda, et tegelikult sobib see tekst nüüd ka Maailma Kaubandusorganisatsiooni reeglitega. sellepärast, et me ei eelista enam Euroopa tootjaid, ei tee vahet Euroopa ja Euroopa välistel tootjatel Euroopa Liidu ja kolmandate riikide tootjatel kolmandate riikide tootjad ei satu kuidagi ebasoodsamasse olukorda võrreldes Euroopa tootjatega. kuid kõik Euroopa Liidu tootjad peavad vastutama küllaltki rangete reeglite järgi oma toodete eest. artiklid seitse ja kaheksa räägivad erasektori ja avaliku sektori partnerlussuhetest ja koostööst ning äh, artikkel seitse on muutunud võrreldes komisjoni ettepanekuga. me ei ole küll vastu erasektori ja avaliku sektori koostööle, millest räägib ka artikkel kaheksa, kuid me peame vajalikuks vältida võimalikku huvide konflikti. meil on vaja säilitada ametliku järelevalve tõhusus, kuid samas peab selline kontroll olema täiesti sõltumatu. väga oluline on just nimelt turujärelevalve, seda on näidanud ka hiljutised äh, skandaalid. ja siis veel artikkel viisteist ja liikmesriikide pädevate asutuste töö. artiklis neliteist on toodud meetmed, mida saavad liikmesriigi pädevad asutused kasutada, kuid neid meetmeid tuleb äh, kasutada proportsionaalselt muudatusettepanekutega rõhutatakse, kui oluline on proportsionaalsus ja, ja need meetmed ning äh, ka siinkohal rõhutan uuesti proportsionaalsuse olulisust. sest äh, järelevalve ja kontroll peab olema sobiv ja proportsionaalne, et jaga, et tagada turu tõhus toimimine. sellised meetmed on olemas ka teistes äh, määrustes, teistes tekstides, mida ähm, seadusandja on esitanud. tuleb äh, tagada tarbijakaitse ja selleks vastav menetlus. veel üks asi, millest tahaksin rääkida, on veebipõhised äh, teemad me peame traditsioonilisi turujärelevalvemehhanisme kohandama, võttes arvesse seda, et rahvusvahelises kaubanduses on toimunud suured arengud. suur osa sealsest järelevalvest toimub veebipõhiselt. me ei taha luua mingisuguseid uusi kohustusi, vaid lihtsalt paremini ära kasutada olemasolevaid ressursse selleks, et meil oleks spetsiifiline juhtumipõhine järelevalve, mis aitaks eh, kujundada ka edasist tööd veebipõhises maailmas peaks valitsema samasugused kontrollimeetmed äh, nagu füüsilises maailmas. meil on ka asjade internet ja sellega seonduvad äh, väljakutsed, millega tuleb arvestada. ma arvan, et väga oluline on see, et äh, asjaomastel organisatsioonidel oleksid ka vajalikud meetmed, et nad saaksid kontrolli tõesti tõhusalt teostada peale selle võrgustiku küsimus ning Euroopa-ülene koostöö. mitmed liikmesriikide eksperdid peavad tegema öö, ähm, oma tööd, nende, need isikud tuleb äh, ametisse määrata, kuid lisaks sellele tuleb ju tagada ka nende isikute töö koordineerimine ning äh, reeglite kohaldamine standardsel moel, kui see on võimalik. ma arvan, et äh, nõndanimetatud ähm, kolleegide vaheline hindamine on oluline. ja seda võib pidada esimeseks sammuks äh, pikemal teekonnal, mis äh, peaks viima äh, ühe järelevalveasutuse loomiseni oluline osa on kindlasti ka rahastus. rahastus on eelduseks, et äh, tõhus turujärelevalve saaks üldse toimida. meil on vaja rohkem ressursse Euroopa tasandil, et me saaksime neid ülesandeid tõhusalt täita, andes liikmesriikidele ka euroopalikku lisandväärtust ning aidates liikmesriikide pädevaid asutusi ma arvan, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames tuleb ka ette näha täiendavaid vahendeid selle töö jaoks. ma ei tea, kas uues turuprogrammis on piisavalt ressursse, kuid kindlasti tuleb tagada automaatsed mehhanismid, mille abil ümber suunata ressursid, kui see on võimalik just nimelt sellesse kontrollisüsteemi peamine küsimus on kindlasti selle määruse kohaldamisala. nagu te juba teate, tuleb seda määrust vaadata koos kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta paketiga ja aru saada, et määrus ei saa lahendada kõiki probleeme, mis meil praegu on, sest kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta paketi vastuvõtmine on ju blokeeritud. nii nõukogu kui parlament on selle probleemiga kursis ja neil mõlemal on selles äh, suur osa siiski otsustasid fraktsioonid, et regu-, et selle määruse kohaldamisala ei tuleks äh, laiendada ning et see peaks äh, piirduma ainult teatud toodete ja teatud meetmetega. ma kavatsen teha koostööd variraportööridega, et me saaksime välja mõelda tõhusa lahenduse, mis äh, tagaks selle, et pädevad asutused saavad siiski tõhusalt töötada ning samuti peame me kaotama õigusliku ebakindluse. me töötame praegu välja ja arutame erinevaid kompromissettepanekuid. arutame neid variraportööridega ja siis juulis räägime komisjoniga uuesti selle komisjoniga siin. ma tänan variraportööre kogu koostöö eest, nad on tõesti olnud väga abivalmid ning ma loodan teha head koostööd ka nõukoguga ja Austria eesistumisega, mis kohe algab, nii et loodetavasti meil õnnestub äh, leida uus lähenemisviis ja, ja, äh, ja saavutada edu, nii et enne mandaadi lõppu me ikkagi saaksime selle vastu võtta. aitäh. härra Kaarus, Rahvapartei nimel, palun. suur tänu ma palun härra Karasi nimel vabandust, sest ta peab praegu olema teise komisjoni koosolekul, kus ta samuti peab rääkima oma äh, seisukohast raporti osas, nii et kõigepealt ma tänan tema nimel raportööri ja tahaksin omalt poolt rõhutada järgmist. suur tänu kõigile kolleegidele, kes on, äh, kes on panustanud selle määruse eelnõusse vastavuse ja jõustumise määruse ettepanekusse. siin ei ole kindlasti selliseid äh, mõtteid, mis kuidagi õõnestaksid komisjoni ettepanekut. komisjoni ettepanek püüab ju tõhustada turujärelevalveasutuste tööd ja nende omavahelist koostööd. teisalt tuleb tagada ka see, et tooted vastaksid äh, nõuetele meie siseturul, sest see on kõigi osapoolte huvides, nii ettevõtjate kui tarbijate huvides ma arvan, et see on väga hea, sest see muudab lihtsamaks meie töö, mille abil me peame leidma sobivad kompromissettepanekud. kõik poliitilised fraktsioonid peavad saavutama kokkuleppe. ma tahaksin rääkida neljast konkreetsest küsimusest, mis neid muudatusettepanekuid puudutavad ja mis on ilmselt keskse tähtsusega kogu meie arutelus. esiteks, nõndanimetatud vastavusküsimus ja või vastavusteabe küsimus, mis on artiklis neli. ma saan sellest aru nii, et ähm, meie viimasel kohtumisel rääkis Euroopa Komisjon oma murest, mida ta tunneb. ehk siis, kas on vaja minna kaugemale sellest esialgsest ettepanekust? kui me läheme kaugemale vastavusteabest, siis me olemegi läinud kaugemale esialgsest ettepanekust. meil on vaja äh, Ähm, luua väga selgelt mõistetav õiguslik raamistik, jagada ära kõigi sidusrühmade ülesanded ja need ülesanded sõltuvad sellest, kus keegi tarneahelas paikneb. meil on juba praegu olemas väga selged õiguslikud sätted, määrus seitsesada kuuskümmend kaheksa murd kaks tuhat kaheksa, mis käsitleb neid samu küsimusi ja me peame lähtuma ka sellest olemasolevast määrusest. väga oluline on vaadata, milline on iga ettevõtja positsioon tarneahelas. juhul, kui siseturule tuuakse uus toode, siis tegelikult peaks tootjat kohtlema samaväärselt importijaga, kellelgi ei tohiks olla mingisuguseid soodustusi ja me ei tohiks kohelda tootjaid teisiti kui kolmandate riikide tootjaid, kes oma tooted meile impordivad teiseks, äh, partnerlussuhted äh, ja äh, kokkulepe, mis on artiklites seitse ja kaheksa. nagu aru saada, on artiklile seitse praegu väga tugev vastuseis, sest seal tajutakse huvide konflikti. ma tahaksin, et artikkel kaheksa oleks tugev, et seal oleks ette nähtud piisav eriolukorra mehhanism, kuid sellest hoolimata tuleb tuleb äh, mõelda äh, ka võrgustiku küsimusele. võrgustikud ja Euroopa Komisjoni kaasamine võiksid olla meile abiks. ma arvan, et äh, koostöö peab kõige paremini toimuma just nimelt kohalikul tasandil, seda siis turujärelevalveasutuste ja kohalike äriühingute vahel. see oli ja on artikli seitse tugev külg. kolmandaks, turujärelevalveasutuste tegevus. siin räägin ma artiklist kaksteist. paistab et artikkel kaksteist ei ole kuigi vastuoluline ning ainuke probleem, mis siin muudatusettepanekutega on, on see, et võib-olla hakatakse nõudma liiga rangeid vastavusreegleid ja neid hakkavad nõudma turujärelevalveasutused ise. me kõik teame, et neil asutustel on väga vähe ressursse ja seetõttu me peame olema ettevaatlikud, kui me loome uusi reegleid selle kohta, milliseid menetlusi järelevalveasutused peavad järgima oma igapäevases töös kui me sellele ei mõtle, siis võime me tahtmatult äh, õõnestada nende töö tõhusust. neljandaks, ja see on minu viimane punkt, tahaksin rääkida äh, turujärelevalveasutuste volitustest ja ülesannetest vastavalt artiklile neliteist. ma tean, et äh, mõnes teises fraktsioonis valitsevad selles küsimuses sisepinged. mina arvan, et see määrus näeb ette piisavad tagatised selleks, et austataks kõikide liikmesriikide õigussüsteemi erisusi, kuid mitte kõiki volitusi ei antagi ju otseselt äh, turujärelevalveasutustele, vähemalt ei anta neid automaatselt. liikmesriigid peavad, äh, peavad need volitused ise andma näiteks kohtumäärusega. võib-olla me saaksime veelgi ära kasutada CPC määrust, äh, millega neid äh, probleeme lahendada. ma jään ootama variraportööride edasisi koosolekuid ja olen kindel, et äh, meil õnnestub kinni pidada oma esialgsest ajakavast, aitäh! Thank you and aitäh ka teile! Dan Daltoni nimel löön, loen tema ettepanekut ise ette, sest ka tema ei saanud koosolekule tulla. niisiis, ECR toetab turujärelevalve režiimi kaasajastamist Euroopas. meil on mitmeid uusi tehnilisi harmoneerimisfaile, näiteks mis puudutab isikuandmeid ja ka mootorsõidukite tüübikinnitusi, on, on turgu muutnud ja seetõttu tuleb muuta ka turujärelevalve tingimusi. seda seda tuleb teha selleks, et me saaksime tagada nii tarbijatele kui tootjatele ja, ja ettevõtjatele paremad võimalused. siiski valmistavad meile mitmed ettepanekud ka muret, sest meie arvates need ei lihtsusta süsteemi, vastupidi, ja samuti panevad need muudatused turujärelevalveasutused väga raskesse olukorda. me arvame, et igal juhul peaks olema kohal ka ettevõtjate esindajad, seda ka VKE-de puhul eh, ja ka selliste VKE-de puhul, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu. lisaks ei ole me kindlad, et me saame toetada selliseid algatusi, mis nõuavad, et kõigil Euroopa Liidu äriühingutel oleksid eh, filiaalid kõigis jurisdiktsioonides, kus nad eh, to-, tooteid müüvad. seda tuleb veel arutada meie õigustalitus on seisukohal, et see määrus vastab WTO nõuetele, kuid äh, see on, äh, kuid see on lihtsalt selline märkus, mis äh, näitab, et meie suhtes võidakse kasutada ka vastumeetmeid, nii et see tõdemus ei, ei ole ainult positiivne. me ei saa aru, miks peaksid kõik äriühingud kandma kulusid, kui äh, tegelikult on need meetmed suunatud ainult äh, vähemusele. me arvame, et turujärelevalveasutused teevad juba väga palju tööd, muuhulgas peavad nad äh, konfiskeerima kaupu ja saadetisi läbi vaatama, kuid neil ei ole piisavalt tagatisi. me arvame, et me võiksime lähtuda näiteks tüübikinnituse dokumendist, see võiks olla hea alus edasiseks aruteluks ning me peame vältima seda, et turujärelevalveasutused satuksid raskesse olukorda. näiteks võivad neil olla volitused veebisaidi äh, kinni äh, panemiseks, kuid äh, siin võivad vastu olla mitte, minna mitmed põhimõtted. peale selle arutatakse alles, millistele toodetele see määrus peaks äh, laienema. ECR on seisukohal, et mitte kõigile toodetele, sest iga toote puhul, iga tootegrupi puhul ei ole ju võimalik üldse mingisuguseid ähm, arvulisi näiteid või kvoote kehtestada. kui kvoote on vaja, siis need tuleks kokku leppida liikmesriigi tasandil ja siin võiks kasutada näiteks ähm, kokku lepitud metodoloogiat äh, vastavalt siis iga riigi oma plaanile. Need on Dan Daltoni märkused, mille ma ette lugesin, aga Alde nimel saab sõna härra Selimovitš. suur aitäh! suur aitäh ka raportöörile suurepärase töö eest, see töö oli hea nagu absoluutselt alati. paar sõna ka meie poolt. kõigepealt artikkel neli. me usume, et, et me ei tohiks õnnestada juba saavutatut. kui me räägime siin sellest vastutavast isikust, siis on see, siis on see konkreetne mõiste ja siin tekib õiguslik probleem. kas isik, kellel ei ole mingisuguseid volitusi olukorra muutmiseks, kes, kel puudub igasugune sekkumisõigus, kas tema siis saab üldse olla vastutav selle tunnistuse väljaandmise eest? kui Euroopa Liidus on keegi, kes müüb autosid, aga tuleb väljaspoolt Euroopa Liitu, kes ei tea mitte midagi nende autode kohta, kes ei tea, kas mingisuguseid äh, näite on muudetud, kas äh, näiteks äh, testimisel on läbi viidud pettus, kas see isik siis saab olla äh, Ähm, seaduse silmis vastutav äh, selle vastavustunnistuse eest, isegi kui ta on ametlik esindaja. aga ta ei teadnud, et äh, tehases pandi toime mingisuguseid pettusi ja ta ei saanud seda pettust kuidagi takistada, ta ei saanud isegi küsimusi esitada, sest tal ei olnud selleks volitusi, kuidas tal saab siis olla vastutus. kui puudub igasugune sekkumisõigus, siis kuidas saab tekkida vastutus? mina ei saa sellest aru ja mulle tundub, et õiguslikult ei pruugi see üldse olla võimalik. ma saan teisalt aru nendest põhjustest, äh, miks tahetakse see siia sisse kirjutada. minul on probleem Facebookiga. oli probleem Facebookiga ja kulus kolm aastat, enne kui ma sain üldse teada, kes siis äh, vastutab. see, selline olukord on lubamatu ja ei saa jätkuda kindlasti peab olema määratud vastutav isik, kes infot annab, kellega saab ühendust võtta, aga kas nad nüüd just vastutavad, ma arvan, et see läheb liiga kaugele. teine punkt puudutab artikleid seitse ja kaheksa. me oleme väga rahul sellega, mida raportöör on teinud, me toetame teda mis puudutab artiklit neliteist, eh, siis me tahaksime saada ikkagi täiesti uue artikli, kus oleks eh, selgelt eh, selgitatud, mismoodi järelevalveasutustele need volitused üle antakse. ja mina praegu, ma ei ole vastu sellele, et asutustele antakse suured volitused, vaid ma kardan, et neid volitusi võidakse kuritarvitada teatud riikides toodetakse ennekõike T-särke, teistes autosid või telefone ja kui, kui Rootsi turule tuleksid teiste riikide eh, tootjad, kes tahaksid ka meil müüa oma T-särke, autosid või telefone, siis võib-olla kontroll nende suhtes läheks ka natuke liiga karmiks ja seda ma ei taha. ma tahaksin ennetada seda, et neid õigusi, mis on järelevalveasutusel, võidakse hakata ka kuritarvitama ma ei väida, et kindlasti niimoodi juhtuks, aga võiks juhtuda kas siis Rootsis või kuskil mujal ja ma tahaksin, et me saaksime sellist äh, volituste või õiguste kuritarvitamist või väärkasutamist vältida ja ennetada. see, seda hoolimata sellest, et ma arvan, et järelevalve peaks olema tugev. ja mis puudutab äh, veebilehe küsimust, siis seda me oleme siin juba arutanud. me küsisime komisjonilt, kas nad kujutavad ette, et äh, keegi võiks teeseldajate laseb ajalehe kinni panna. väitega, et me vaatasime, et teil toimuvad siin mingisugused rikkumised, me paneme ajalehe kinni ja kohe vastati, et seda ei juhtuks mitte kunagi, Le Monde ei lähe kinni, aga tegelikult on Euroopa Liidus väljaandeid suletud. lihtsalt üks näide, meil on üks riik, kus me sulgeme ülikooli ja väidetavalt oli see pettuse tõttu, aga kõik teavad, et see nii ei olnud. ülikool äh, saadetakse, selle tegevus keelatakse riigis ära, sest riik äh, seda äh, näha ei taha, nii et ma ei usu, et sellistele ohtudele saab lihtsalt vastata ei, seda ei juhtu mitte kunagi ja ka seetõttu tuleks olla volituste andmisega ettevaatlik ja viimaks äh, tahaksin ma, et meie komisjon oleks natuke ambitsioonikam ning et suured liikmesriigid saaksid aru, et selliseid volitusi ei tohi äh, võtta kergekäeliselt. Äh, mõne veebilehe sulgemine võib siiski olla äärmiselt oluline küsimus. ja ei ole mõtet, ei ole mõtet ka öelda, et ei ole võimalik, et tehtaks nägu, et põhjus on üks, kui tegelikult on põhjus midagi muud ja veel kord äh, tahaksin ma tänada raportööri kogu tehtud töö eest ja tänan ka kõiki variraportööre hea koostöö eest, aitäh! Then... aitäh! ja nüüd roheliste nimel Pascal Durand. Oui, merci! suur tänu, lugupeetud äh, proua esimees, ma räägin väga äh, kiiresti, sellepärast et nagu kõik teisedki leian mina, et tegemist on väga hea raportiga, ma tänan raportööri juba tehtud töö eest ja ütlen, et üldiselt me jagame neid seisukohti. ja tegelikult oleme me juba suures osas kompromissi leidnud ja see on olnud lihtne. kui me aga kuulame nüüd äh, kolleegide Pardani ettepanekuid. ja seda, mis räägiti siin mootorsõidukite tüübikinnituse kohta ja ka huvide konflikti äh, kohta, siis, äh, siis tõepoolest selline paradoks siin tekib, sellised mured on tõepoolest võib tekkida äh, huvide konflikte ja tekivad äh, ka küsimused Euroopa tootjate ja importijate kohta. ja loomulikult äh, tekib küsimus, kuidas rahastada Euroopa Liidu tasandi turujärelevalvet. Need küsimused on ka keeruliselt reguleeritavad, sest ühest küljest on igal liikmesriigil ju oma pädevad asutused kes mõnikord võib-olla tahaksid kaitsta oma öö, turgu ja teisest küljest on ka see, et teatud fraktsioonid lihtsalt ei, ei taha minna kaugemale ja seda, seda tahtmise puudumist ei saa kuidagi lahendada. puudub tahtmine anda rohkem volitusi Euroopa Liidu järelevalveasutustele. nii on see ka mootorsõidukite puhul jah, selle tekstiga püütakse olukorda parandada. ja seda me toetame. artiklist seitse juba räägiti, räägiti sellest, kuidas võidelda siis selle huvide konflikti vastu. aga lisaks sellele tahaksin rääkida artiklist neliteist. sellepärast, et tundub, et artikkel neliteist annab turujärelevalveasutustele võimaluse näiteks piirata ligipääsu internetile. ja seda tuleks kindlasti täpsustada. sest iseenesest on mõeldav, et teatud äh, ajavahemikuks, mis on küllalt pikk, võib, äh, võib äh, põhimõtteliselt piirata põhivabadusi. selles küsimuses oleksime me väga ettevaatlikud ja leiame, et siin tuleb leida sobiv tasakaal. mis aga puudutab kõike muud, mida rääkisid juba eelkõnelejad, on see juba täiesti selge. ja ma olen täiesti kindel, et me jõuame tasakaalustatud hea tekstini, aitäh. Merci beaucoup et puis um, and then. Euh, suur tänu ja nüüd Marko Solo. Grazie, president sappiamo che... suur aitäh! proua esimees, me teame, et äh, ebaseaduslike ja nõuetele mittevastavate toodete hulk äh, kasvab iga aasta De, defektsed tooted võivad olla ohtlikud tervisele ja eesmärgiks on see, et meie tahaksime, et igasugused tooted, mida Euroopa Liidus müüakse, peaksid vastama nendele reeglitele, mitte ainult need tooted, mis peaksid minema harmoneerimise alla, sest et vastasel juhul ei pruugi tarbijad olla teadlikud sellest, et erinevad reeglid kohalduvad teatud tehnikale ja nii edasi. aga kahjuks sellist asja me siin teksti eelnõus ei näe. jah, hindame seda, et on toimunud teatud laiendamine, sest et need reeglid nüüd kohalduvad ka toodetele, mida müüakse internetis mis puudutab äh, tarbija ja kodaniku kaitset, siis meie tahaksime äh, toodete nõuetele vastavuse andmebaasi ja see andmebaas, seal peaks olema informatsioon õnnetuste kohta, mis on tulenenud toodetele nõu-, toodete nõuetele mittevastavusest, sest äh, see kergendaks järelevalveasutuste tööd ja selleks, et tagada, et need kontrollid on tõhusad, peavad, peab järelevalveasutustel olema piisavalt vahendeid. seetõttu äh, kui me räägime piisavatest vahenditest, äh, siis äh, meil on vaja piisavat personali hulka, kes saaksid läbi viia need kontrollid ja need peavad olema arvuliselt ka samad äh, ja samad ka kvaliteedi mõttes kõikides liikmesriikides. ja meil peaksid olema ka harmoneeritud karistused, sest vastasel juhul hakatakse nurki lõikama ja see tuleb kahjuks äh, laiemale avalikkusele. olen nõus sellega, mida ütles raportöör selle kohta, et äh, meil peaks olema turg, kus on samad reeglid äh, kõikide jaoks ja me leiame, et on positiivne, et mitte Euroopa ettevõttel peab olema inimene, kes vastutab toote eest, nii nagu on ka Euroopa ettevõtetel. komisjoni nimel palun härra Joakim Nunes de Almeida suur aitäh! me tervitame seda, et nii paljud parlamendiliikmed on aktiivselt äh, selle teemasse kaasatud ja tahaksin uuesti tänada härra Dantit äh, suurepärase koostöö eest, mis meil on olnud. me oleme äh, kokku lugenud vähemalt kolmkümmend kuus parlamendiliiget, kes on esitanud muudatusettepanekuid meie ettepanekule komisjonis, see näitab seda, kuivõrd oluline on see teema me peame tegema seda tarbijate nimel ja ka selleks, et ettevõtetele anda võrdne mänguväli, me peame moderniseerima turu järelevalvet, leiame, et seda saab teha kolmel viisil. esiteks, et me tegeleme toodetega, mida müüakse internetis ja et nendega tegeletakse samamoodi nagu toodetega, mida müüakse poodides ja tänavatel. leiame, et äh, enamik teist esitasid kiitvaid kommentaare sellele trendile. teiseks, me leiame, et ja detaile peab veel uurima, aga leiame, et peaksime töötama ettevõtetega koos selleks, et ennetada nõuetele mittevastavust. oleme korduvalt selle kohta arvamust kuulnud, inimesed, kes räägivad huvide konfliktist ja teistest asjadest, mis on tõesti olulised Äh, võimalikud kompromissid siin võiksid olla, et äh, koostöö ei äh, toimuks kunagi tasu eest ja see ei puudutaks mitte ed eraldi ettevõtteid, vaid kaubandusassotsiatsioone. ma ütleksin, et see on võimalik ja oleks väär mitte aidata ettevõtetel nõuetele vastata ja seda ei peaks tegema kui puhtalt repressiivset instrumenti, me peaksime midagi eraettevõtlusele ka pakkuma, mis aitaks neid, eh, mitte ainult ei piiraks. kolmandaks leiame, et ettevõt-, et ettepanek tagab eh, tõhusa koostöö ametivõimude vahel igal pool Euroopa Liidus ja selles mõttes äh, Euroopa toodete nõuetele vastamise võrgust, võr-, on võrgustik on oluline osa ettepanekust, sest et see paneb asjad praktikas tööle. jah, on küsimusi selles osas, mis nimi sellel võrgustikul peaks olema, seda olen valmis hea meelega arutama, kui me selleni jõuame. Euroopa toodete nõuetele vastavuse võrgustikku äh, toetab äh, mitmeaastase finantsraamistiku ühisturuprogramm, komisjon äh, Äh, avaldas ettepaneku selleks seitsmendal juunil ja loodan parlamendi toetusele selle eesmärgi saavutamisel. nüüd muudatusettepanekud, oleme märganud tervet rida muudatusettepanekuid, mis puudutavad kohaldamisala, mitte ainult teie poolt, vaid ka nõukogul on olnud selle koha pealt küsimusi ja kui parlament tõesti tahaks seda kohaldamisala laiendada, siis komisjon hea meelega on valmis selle üle mõtlema, aga ma arvan, et hea oleks, kui te saaksite anda meile selge sõnumi selle kohta, mida te täpselt tahate sellega katta. sest näiteks kui me muudame kohaldamisala, e, et panna sinna kõik tooted, siis see võib olla, tunduda selge ja kõikehõlmav, aga see ei ole seda, sest et siis hakkab see kattuma teiste seadusandlustega, näiteks e, toidu ja söödatoodete e, seadusandlusega, nii et selge sõnum selle kohta, mida te tahaksite siia veel kaasata kaks muudatusettepanekut nõuavad ka, et tootjad märgistaksid päritolu. leiame, et päritolu märgistamisel ei ole midagi pistmist äh, jõustumise ja vastu, nõutele vastavusega, see on hoopis midagi muud, päritolumärgistus on olemas juba sees ühes teises äh, ettepanekus aastast kaks tuhat kolmteist, mis puudutab äh, tarbijatoodete turvalisust ja kui me paneme selle siia, siis see meie arvates muudaks asjad keeruliseks ja märkimisväärselt seaks ohtu äh, võimaluse, et see ettepanek kiiresti vastu võetakse. nii et äh, kui te tahate paremat turujärelevalvet, siis mina ei hakkaks nõudma äh, päritolu märgita, märgistamist, sest et see on parim viis, kuidas mitte kumbagi neist saavutada kiire vastuvõtmine on see, mis on meie eesmärgiks, komisjon väga tahaks, et see ettepanek võetakse vastu hetke parlamendi ametiajal, nii et seda saaks nii kiiresti kui võimalik hakata rakendama. paljud välja pakutud muudatusettepanekud on kasulikud parandused, nii et kindlasti ootame tulevast koostööd parlamendiga, aitäh! Then... aitäh ja nüüd äh, proua raportöörile sõna lõppmärkusteks. aitäh! Äh, proua esimees, aitäh kõigile, aitäh variraportööridele koostöö eest, mis meil on olnud. Äh, päris palju tööd on vaja veel ära teha, aga ma arvan, et me liigume õiges suunas. ja tahaksin käsitleda mõnda kolleegide poolt tõstatatud punkti. esiteks äh, kohaldamisala. ja aitäh ka komisjonile nendepoolse panuse eest. meil on olemas äh, tekstid, mis on takerdunud nõukogusse. me ei saa siin küll teeselda, et äh, neid ei eksisteeri, aga me võime siiski kavandada selle ettepaneku sisse piiratud äh, suurenemise teatud toodete kategooriate puhul see ei oleks siis midagi sellist, mis äh, puudutaks äh, ja kataks äh, absoluutselt kõike. nii et meil on määrus aastat kaks tuhat kolmteist, nõukogu peab selle koha pealt tegema otsuse ja avama dialoogi parlamendiga. artikkel neli. üks võtmevaldkondi küsimus ei ole selles, äh, kas eelistatakse Euroopa Liidu ettevõtteid, aga kui me hakkame nende vastu diskrimineerima, siis see oleks küll veidi kummaline. Nemad on äh, silmitsi terve rea äh, kontrollide ja vastutustega. ja me on Äh, ametivõimud, kes saavad äh, tarb-, tootja poole pöörduda, nõuda dokumente, me ei taha, et neid äh, pandaks täpselt samale tasandile, aga siiski me kavatseme siiski suurendada järelevalve taset mitte Euroopa ettevõtetele, kes tooteid meie turule toovad, nii et me tegime ettepaneku vastutava inimese kohta Äh, see ei ole tootja, neil ei ole samasugust tootja vastutust nagu Euroopa ettevõttel oleks, aga neil on siiski vastutus olemas, esiteks, et kontrollida, et äh, vastavusdeklaratsioon ja tehniline dokumentatsioon on äh, korras ja et vastavate sätetega ollakse, ei olda vastuolus see inimene, see persoon ei ole tootja, aga neil on olemas dokumentatsiooni, et nad saavad tõestada, et toode vastab nõuetele ja siis nad saavad koheselt informeerida tootjat, kui nõuetele ei vastata. ja neil on koostöökohustus turu järelevalve ametivõimudega selleks, et korrigeerida igasugused nõuetele mittevastamise juhtumid. nii et ma arvan, et äh, me ei peaks äh, mitte Euroopa ettevõtetelt nõudma rohkemat, aga ma arvan, et me peaksime siiski nõudma neilt midagi selleks, et äh, mitte panna Euroopa ettevõtteid vähem soodsasse olukorda. räägime siin tootjatest, kes äh, igal pool maailmas võivad toota. me räägime siin küll ka teistega, et aru saada, milles on selle asja tuum, aga selles küsimuses peab meid küll veel veenma. me ei äh, eelista Euroopa ettevõtteid, aga me ei taha neid panna ka vähem soodsasse olukorda. nüüd vaadates artikleid seitse ja kaheksa, siis oleme me koostöö poolt, nagu me ütlesime. me oleme neid artikleid ümber sõnastamas. Äh, avalik ja erainformatsioon on olulise tähtsusega selleks, et oleks tagatud, et Euroopa ettevõtted saaksid tuua turule tooteid, mis on nõuetele vastavuses. ja et see nõuetele vastavus oleks kõigi jaoks selge, aga me ütlesime, et äh, maksed era- ja avalike üksuste vahel on selline valdkond, kus võib tekkida huvide konflikt. Äh, me siin rõhutame uuesti, kui oluline on koostöö ava- ja erasektori vahel ja ütleme selle välja artiklis kaheksa, aga väldime huvide konflikti nende vahel, kes makseid teostavad ja nende ja kes äh, vastutavad järelevalve eest. pidage meeles, mis juhtus näiteks Dieselgate'i puhul, mis läks päris palju maksma mõnedele sektoritele Euroopas. ja veel paar viimast märkust inspektsioonimäärad, kui me siin ette määrame protsendi, siis see minu arvates oleks viga, me peaksime töötama riskiprofiilidega ja suuremat koostööd tegema lisainformatsiooni saamisel, kui me ütleme kaks või kolm protsenti või viis protsenti kontrolle, siis ma arvan, et äh, absoluutarvudes, kui me teeme midagi sellist, siis äh, see on aja ja energia raiskamine ja ei anna soovitud tulemust. ja siis lõpetuseks veebileheküljed, me ei taha ühtegi veebilehte sulgeda, ütlen selle selgelt välja. selle tegemiseks äh, on äh, enamikel juhtudel äh, ametivõimudel vaja kohtuluba, enne kui seda on võimalik teha. me ei ütle siin, et me hakkame kuidagi sekkuma siseriiklikku seadusandlusesse, mis puudutab veebilehekülgede sulgemist. me räägime veebilehekülgedest, mis müüvad nõuetele mittevastavaid tooteid ja panevad Euroopa kodanikud ohtu, sest äh, võimalik, et nad ostavad tooteid, mis on ohtlikud ja ei ole vastavuses õigusnormidega. me siin räägime juhtumitest, kus liikmesriikide seadusandlus sellist asja ette näeb ja need korraldused, mis kohaldu-, korraldustes, mis kohalduksid eh, siseriiklikult. me ei hakka rääkima siin sellest, et me läheme üle nende peade. me ei räägi siin ülikoolide veebilehekülgedest näiteks äh, äh, nii et äh, ma olen kindel, et äh, koostöös komisjoni ja variraportööridega õnnestub meil äh, saavutada mingisugune konsensus ja leida kompromiss, muudatusettepanekud, mis inimeste kõhklusi leevendavad. ja see tähendaks, et meil on heas tasakaalus tekst, mis on Euroopa turgude huvides ja selle saame esitada nõukogule Äh, meil äh, toimub kompromiss muudatusettepanekute arutelu meie järgmisel kohtumisel juulis. sellega me saame selle päevakorrapunkti lõpetada ja jätkata viimase päevakorrapunktiga täna. see on muudatusettepanekute arutamine äh, ja kaust on seaduslikult teises liikmesriigis turustatud kaupade vastastikune tunnustamine ja siin on meie raportööriks härra Stefanek sure.. First of all, I'd like to thank you uh, all my colleagues to the report. aitäh, proua esinaine, tahaksin tänada kõiki variraportööre ja kolleege, kes panustasid oma vari, oma muudatusettepanekutega vastastikuse tunnustamise raportisse. kakssada kuuskümmend muudatusettepanekut esitati kokku ning nende põhjal koostasin kolmteist kompromissmuudatusettepanekut, mille üle kolleegid variraportöörid praegu arutavad oli meeldiv näha, et ükski muudatusettepanek ei pannud sisuliselt küsimärgi alla komisjoni üldist eesmärki. vastastikune tunnustamine on hädavajalik siseturu toimimiseks kaupade puhul ning ma arvan, et vastastikuse tunnustamise süsteemi parandamine lihtsustab ettevõtete ja liikmesriikide ja ametite jaoks olukorda, vähendab halduskoormat ettevõtetele Nad saavad paremini ära kasutada kaupade vaba liikumist Euroopa Liidu siseturul. konkreetne eesmärk on parandada vastastikust tunnustamist läbi ambitsioonikate meetmete, nagu näiteks selle, et ettevõtted saavad näidata, et nad juba, nende tooted vastavad juba mõne teise liikmesriikide, liikmesriigi nõuetele. ürit-, üritatakse toetada ka piiriülest koostööd, selleks äh, peaks koostatama ettevõtete poolt selline ühisdeklaratsioon, mis äh, vähendab ka halduskoormat. turule juurdepääs vastastikuse tunnustamise põhjal, äh, sellest võib keelduda ainult siis, kui on legitiimne ja proportsionaalne avalik huvi mängus. toodete kontaktpunkte tuleks tugevdada sest see on kommunikatsioonikanal ju vastastikuseks tunnustamiseks. tuleks kasutada ka olemasolevat solvidi mehhanismi, mis aitab ka menetluslikke probleeme lahendada. praegune ettepanek peaks tugevdama Euroopa tasandit ning Euroopa Komisjoni rolli vastastikuse tunnustamise protsessis. komisjonil oleks siis õigus esitada omapoolne arvamus Äh, Solvitile esitatud kaasuste kohta. samuti soovime me parandada piiriülest koostööd läbi koordinatsioonirühmade loomise, kuhu kuuluksid pädevate ametite esindajad ning meil peaks olema ka toodete kontaktpunktid liikmesriikides selleks, et parandada infovahetust, paremate tavade vahetust ning kontrollimehhanismide koostööd toodete kontaktpunktid peaksid aitama ka kaasa piiriületele koostööle. Nad annaksid ka paremat tagasisidet komisjonile oma suuniste kohta ning samuti öö, tutvustaksid avalike huvide põhjendusi ning seeläbi saab kontrollida ka selle määruse öö, regulaarset ellurakendamist. ootan järgmisi variraportööridega kohtumisi ning ma olen kindel, et üheskoos suudame kinni pajada ette näht-, kinni pidada ette nähtud äh, ajakavast, sest meie eesmärgid on ju ühised. aitäh! sotsiaaldemokraatide nimel Virginie Rozier, aga Nicola Tanti räägib tema nimel. presidenti Virginie Rozier non può essere oggi presente, mi ha chiesto di lei. aitäh, Virginie ei saa täna siia tulla, tal on täna sünnipäev, ta palus, et ma kõnelen tema nimel aga loomulikult kõigepealt sooviksin talle õnne soovida. ta palus, et ma loeksin tema teksti ette. kol-, kolleeg Stefanetsi raporti kohta. ma tahaksin vabandada, et ta ei saa täna siia tulla, aga tahaksin tunnustada kolleegi tema töö eest. neli, teist kompromissmuudatusettepanekut esitati selleks, et parandada teksti tõsi, sisuliselt. artikkel neli ja juurdepääs äh, deklar-, ühisdeklaratsioonidele, seda tuleks tugevdada, see, need, äh, see deklaratsioonide süsteem peaks olema lihtsam, see ei peaks olema lihtsalt äh, suurettevõtetele kasuks. tuleb kinni pidada ka Euroopa Kohtu öö, otsustest. artikkel viis toodete tunnustamine, toodete analüüs, toodete äh, äh, vastastikune tunnustamine peab lähtuma sellest, et äh, tehnilised standardid ja menetlused on liikmesriikidel ühesugused, meie muudatusettepanekutega soodame, üritame me tagada seda, et et liikmesriigid tõesti peaksid nendest ühistest standarditest kinni. me loodame, et see küsimus muutub seeläbi selgemaks ning me soovime ka selgelt vahet teha tehniliste normide ning äh, individuaalsete meetmete vahel meil on vaja õiguslikke põhjendusi tehniliste meetme, tehniliste meetmete jaoks. artikkel kaheksa, see võiks jääda sarnaseks, nagu ta praegu on, artikkel üheksa, siis toodete kontaktpunktid, siin tehti ettepanek luua koordineerimisrühm, et parandada koostööd ametivõimude vahel. see on vastuoluline mõte, aga me oleme valmis koostööd tegema raportööriga esimene äh, kohtumine variraportööridega ko-, toimus eelmisel nädalal Strasbourgis, see oli konstruktiivne, me tahaksime tänada kolleeg Stevanetsi tema äh, juhtimise eest, sest äh, seetõttu suutsime jõuda ka kokkuleppele, aga lõppeesmärgi saavutamiseks tuleb teha veel koostööd kolleegidega artiklite neli ja viis kallal, aitäh! ECR-i nimel kolleeg Klaakin palus mul ette lugeda tema jutu. aitäh raportöörile ja tema meeskonnale konstruktiivse koostöö eest ja paindlikkuse eest, misläbi me saa-, saime, saime koostada ka mõistlikud kompromissettepanekud. ECR soovib rõhutada veel kord, et meie prioriteedid peaksid võimalikult ko-, palju kooskõlas olema määruse eesmärkidega, ehk siis vähendada halduskoormat ning toetada ettevõtteid läbi ühiste tunnustamisreeglite, siis artikkel neli soovime, et raportöör kaitseks oma positsiooni. me nõustume selle põhimõttega, et pädevatel ametitel ei oleks, ei tohiks olla lubatud lisainfot nõuda meelevaldselt. kõik teabenõuded peavad olema põhjendatud ning öö, äh, piirduma põhjaliku analüü-, äh, reeglitega. mis puudutab deklaratsiooni, siis kinnitame teile, et selle eesmärk on veelgi lihtsustada äh, dokumentide liikumist. Äh, tööstusesindajad ise tegid selle ettepaneku ning ärijuhtimist ei tohiks ju segamini ajada poliitikaga. artikkel viis ja toodete analüüs nõus, äh, soovime, et äh, viis punkt B jääks alles, et pädevad ametid peavad põhjendama liikmesriikide tehnilisi reegleid, äh, kui on tegemist põhjendatud avaliku huviga. sest põhjendatud avalik huvi on peamine takistus vastastikuse tunnustamise ees. artikkel kümme, halduskoostöö. me endiselt ei soovi äh, luua seda koordinee-, koordinatsioonirühma, me peaksime pigem tegelema äh, aluspõhjustega kontaktpunktides, ehk siis äh, vähesed inimressursid ja nii edasi äh,. see ettepanek pigem toob kaasa lisabürokraatiat, aga ma arvan, et me jõuame siin kompromissile, sest me toetame üldiselt seda teksti, suur tänu koostöö eest. ja nüüd Alde nimel Martin Lokekaart, aga härra Selimovitš räägib tema nimel aitäh. Martin vabandab, et ta täna siia ei saanud tulla, aga ta palus, et ma rõhutaksin peamisi aspekte tema poolt. kõigepealt raportöör äh, väga konstruktiivselt vaatas äh, raport, äh, selle ettepaneku üle, aga Morten soovis veel rõhutada paari aspekti. kõigepealt mõisted, artikkel kolm punkt kaksteist. raportöör teeb ettepaneku, et kustutada viited Euroopa Kohtu lahenditele, meie sellist äh, lähenemist ei toeta. teiseks, vastastikuse tunnustamise deklaratsioon, artikkel neli punkt neli. üks põhjus, miks määrust uuendada, on anda ettevõtetele seda, mida nad soovivad, ehk siis äh, bürokraatia lihtsustamist, seetõttu on ALDE jaoks äh, äh, täiesti mõistlikult väga oluline et äh, need deklaratsioonid tuleks esitada ainult inglise keeles, siis artikkel seitse punkt A, selleks, et parandada vastastikuse tunnustamise süsteemi, on meie arvates oluline, et menetlus oleks kiir-, kiire ja tõhus, kui ettevõtetele on keelatud ju-, äh, äh, juurdepääs või vastastikune tunnustamine seetõttu peab olema konkreetselt paika pandud, millist ja millal lisainfot võivad ametid nõuda. viis punkt üks, raportöör teeb, teeb ettepaneku äh, justkui lisada uus mõiste, lood, me loodame, et raportöör läheb tagasi algse ettepaneku juurde, seda me saame toetada, võime olla siin paindlikud eeldades, et äh, artikkel viis punkt viis jääb selliseks, nagu ta praegu on see konkreetsem äh, info, mis peab deklaratsioonis sees olema, seda me toetame. artikkel kümme, halduskoostöö parandamine, me oleme siin ettevaatlikud, aga oleme ka paindlikud äh, tulenevalt sellest, mis äh, saab artiklitega neli ja viis. ning lõpetuseks meie variraportöör loodab, et raportöör arvestab meie ettepanekutega, et tõesti vastastikuse tunnustamise süsteem toimiks paremini praktikas ning tuleks kasuks meie ettevõtetele, aitäh! ja nüüd Pascal Durand roheliste nimel. suur tänu, väga kiiresti. kõigepealt ma tänan raportööri kogu tehtud töö eest ja selle eest, et ta on arvestanud ka meie märkusi. ma tahaksin öelda, et üldiselt me jagame kõiki neid seisukohti, nii et ma räägin väga kiiresti, aga siiski mõned väikesed märkused selliste küsimuste kohta, mida minu meelest võiks ka parandada. kõigepealt äh, küsimus inglise keele kohta. ma arvan, et äh, mõistlik oleks kasutada selle riigikeelt, äh, kus see, kus see sekkumine toimub. see oleks mõistlik. ehk siis tuleks kasutada vastava liikmesriigi keelt ma ei hakka kordama seda, mida räägiti juba artikli viis kohta. ma arvan, et äh, seda küsimust lahendatakse või arutatakse nagunii edasi, sest et see on äh, üks äh, kesksemaid küsimusi, mis puudutab nii ettevõtjaid kui liikmesriigi asutusi. aga viimaks või viimaseks tahaksin öelda, see on keerulisem, et me peaksime rakendama ka ettevaatusabinõud ja kuidas see siis äh, täpsemalt käib. selle põhimõtte rakendamine tähendab seda, et äh, ebaturvalised tooted või need, mis on tervisele ohtlikud, tuleks tagasi kutsuda ja ettevaatusabinõu võimaldab ju mõnikord tegutseda ähm, või võtta väga tugevaid meetmeid ka, ka enne, kui tegelikult on midagi juhtunud ja see on selline küsimus, mida me võiksime arutada, sest see võib viia ka päris tõsiste probleemideni niisiis ettevaatuspõhimõte Äh, see on meile oluline, seda peaksime täpsemalt arutama, mis aga muusse puutub, siis oleme väga rahul, suur tänu teile. aitäh. palun. Grazie presidente, e grazie relatore. E aitäh, proua Sinaine, aitäh raportöörile. üldiselt nõustume raportööriga. lihtsalt äh, soovisime rõhutada ühte asja kui vastastikuse tunnustamise ees on, vastastamist, tunnustamist takistatakse avaliku huvi tõttu, siis see peab põhinema Euroopa Kohtu, mitte Euroopa Komisjoni otsustel. seda on tekstis mitmel pool kor-, korratud. mõte on siin selles, et tuleb tagada, et ei tekiks mingit kahtlust Euroopa Komisjoni tegevuse neutraalsuses komisjon ei, ei tohiks äh, käituda teatud juhtumitel kohtunikuna. aitäh ja nüüd Euroopa Komisjoni nimel annaksin jälle sõna äh, härra De Almeidale. suur tänu. jällegi tervitame väga saadikute, eriti rahva, raportöör Stefanetsi tööd. see näitab, et te jagate meie pühendumust öö, äh, öö, töötada välja parem vastastikuse tunnustamise süsteem, mis tuleb kasuks nii ettevõtetele, tarbijatele kui konkurentsivõimele. vastastikuse tunnustamise põhimõte on jäänud liiga kauaks kahe silma vahele, aga me peame olema ambitsioonikad, kui soovime olukorda parandada, me peame andma äh, Äh, ta-, andma parema õiguskindluse liikmesriikide ametitele ja ettevõtetele vastastikuse tunnustamise valdkonnas. meie ettepanekul on või äh, potentsiaal äh, neid eesmärke saavutada, kõigepealt vastastikuse tunnustamise deklaratsioon äh, tugevdab ettevõtete ja ametite olukorda ning äh, äh, keeldusid saab nüüd ka põhjalikult põhjendada. peale selle üritab komisjon paremini ettevõttesõbralikult turule juurdepääsu küsimusi parandada. minu esimene mõte muudatusettepanekute puhul oli, et me peame mõtlema ka selle üle, millised peaksid olema erandid selle ettepaneku puhul. vastastikuse tunnustamise põhimõte põhineb eh, esmasel õigusel, eh, ehk siis eh, seal on teemad, mis ei lange harmoneerimise alla. seega see puudutab ainult eraettevõtteid ning liikmesriikide ameteid kui me seda nõrge-, nõrgendame, siis muutub igaühe elu keerulisemaks ning samas nõrgeneb ka vastastikuse tunnustamise põhimõte, kuigi see on kirjas juba aluslepingus. nägime ka, et suur hulk muudatusettepanekuid puudutasid seda deklaratsiooni, millele soovitatakse, soovitakse omistada ainult informatiivset väärtust, eriti Äh, muudatusettepanekud sada viiskümmend neli ja sada nelikümmend üheksa, äh, mis ütlevad, et äh, deklaratsioon peaks olema lihtsalt informatiivne, et tal ei oleks mingisugust õiguslikku mõju. deklaratsioon ei saa anda, kui deklaratsioon ei saa anda õiguskindlust ettevõtjale, siis tal ei ole mingisugust lisandväärtust ja seda ei ole lihtsalt vaja. tuleb ka arvesse võtta muudatusettepanekuid hindamismenetluse kohta, eriti see muudatusettepanekud sada seitsekümmend viis, sada seitsekümmend viis, sada üheksakümmend, sada üheksakümmend üks ja sada üheksakümmend kaks. see menetlus öö, öö, ütleb, et turupiirangud peavad olema korrektselt põhjendatud, see süsteem tugevneb praeguse õigustikuga võrreldes, aga öö, need piirangud peavad siis põhinema ka proportsionaalsushinnangul, see on koos, see, see on vajalik, et vastastikuse tunnustamise süsteem toimiks ning et ettevõtjad seda usaldaksid. eraettevõtjad, e, eraettevõtjate puhul, kui seda põhimõtet ei järgita, siis nende õigusi tegelikult õõnestatakse ning süsteem ei ole nende jaoks usaldusväärne tuleb ka rõhutada, et läbipaistvusdirektiiv üksinda ei saa asendada äh, vastastikuse tunnustamise hinnangut. läbipaistvusdirektiiv võimaldab analüüsida liikmesriikide äh, reeglistiku äh, sidusust Euroopa õigusega, aga see ei asenda siseriiklikku õigust, vaid mõjutab praktilisi siseriiklike meetmete mõjusid toodete puhul, mida turustatakse teises liikmesriigis. me soovime, et see ettepanek võetaks vastu võimalikult kiiresti selle parlamendi jooksul, me usume, et see on ka võimalik, et seda saaks võimalikult kiiresti ellu rakendada ning ootame vägagi koostööd parlamendiga selle ettepaneku kallal. aitäh! suur tänu! ja nüüd lõppsõna raportöörile, härra Stefanek suur tänu veel kord, proua esinaine, tahaksin tänada kõiki kolleege väga konstruktiivse koostöö eest. ma arvan, et me oleme ühel meelel, et eesmärk on parandada tervet protsessi ning seetõttu tuleb seda lihtsustada, vähendada praegust halduskoormat minu jaoks on see eriti tähtis, sest see tähendab seda, et Äh, nõuded ei peaks kaasa tooma lisainfo nõudmist, nõu-, nõudeid e-, ettevõtetele. ma arvan, et ka siin jõuame koostada lõplikud kompromissmuudatusettepanekud, suur tänu ning ootan edasist koostööd. aitäh! kompromissmuudatusettepanekud vaadatakse läbi meie järgmisel komisjoni koosolekul juulis võimegi tänaseks koosoleku lõpetada, suur tänu kõigile siia tulemast, suur tänu tõlkidele ja ilusat õhtut teile. kohtume homme hommikul